okay, colleagues, um... kallid kolleegid, palun hakkame pihta ja suur tänu nendele kolleegidele, kes on õigel ajal kohale tulnud, see on väga teretulnud. kolleegid on, mõned meist alati õigel ajal kohal. ma tahan lihtsalt äh, kontrollida, kas üks meie raportööridest jõuab kohale, härra Dias de Meira aga nüüd ma kuulen, et ta ei saagi täna osaleda meie kohtumisel, tal on tekkinud perekondlik probleem. Tanja Fajon, üks meie raportööridest, on kohal ja seega võime pihta hakata. ja äh, kavas on siis ühine arutelu e-piiride paketi osas. Ähm, esimene osa on siis registreeritud reisijate programm. Tanja Fajon saab kõigepealt sõna või saab kohe sõna komisjon? sõna saab kohe komisjon. aga teeksin siiski lühikese sissejuhatuse, ma tuletaksin kolleegidele meelde, et kuueteistkümnendal oktoobril tutvustas komisjon libe komisjoni ees äh, e-piiride tehnilise, tehnilist uuringut Ähm, ja välja pakutud süsteemi kulude analüüsi ei olnud tollal võimalik, täna on nüüd see võimalik ja annan komisjonile sõna ja, ja siis saab sõna Tanja Fajon, üks meie raportööridest ja siis ülejäänud kolleegid, härra Rosenburg komisjonist, teil on viisteist minutit kõige rohkem ja, ja siis äh, saavad sõna kolleegid härra Rosenberg, nii et äh, palun, sõna on teil nüüd ja siis jätkub, äh, järgneb arutelu kolleegidega, aitäh. suur tänu, härra esimees. me tutvustame teile siis äh, täna e-piiride paketi kulude poolt, ma üritan seda teha ühendades äh, selle meie uuringu peaaspektidega. seda uuringut me oleme teile juba siin kojas ka tutvustanud kuueteistkümnenda oktoobri kohtumisel. tuletaksin aga kõigepealt meelde konteksti, milles need ettepanekud on tehtud. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta veebruaris esitas komisjon e-piiride paketi selleks, et hallata Schengeni piire. sellel on kaks osa, registreeritud reisijate pakett ja ja riigist lahkumise süsteem, parlament ja nõukogu on tõstatanud kuludega seotud äh, küsimusi selles küsimuses ja kardavad, et see muutub pro-, pro-, problemaatiliseks äh, ja seega võtsime me vastu äh, siis kontseptsioonidokumendi, äh, mis keskendus nendele küsimustele. kõigepealt on seal kaks faasi, kõigepealt uuringu faas ja see on see, mille kohta siis oktoobris tehniline äh, uuring avalikustati, sealhulgas ka siis kulude analüüs ja siis testifaas või pilootfaas seda valmistatakse praegu ette ja see peaks siis märtsis kaks tuhat viisteist käivituma. nii nagu volinik Avramopoulos siin komisjonis eile ütles pärast äh, pilootfaasi lõppu, mis peaks siis olema kuskil kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembri lõpus, esitab komisjon nii kiiresti kui võimalik uue, mitte ümber sõnastatud, vaid uue seadusandliku ettepaneku kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus või kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses. ja samal ajal, mitte enne seda Äh, võetakse tagasi siis kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ettepanek. oma uues ettepanekus äh, kavatseb vastata komisjon parlamendi ja komis-, nõukogu poolsetele probleemkohtadele. tulen nüüd siis äh, kuluanalüüsi juurde peamine fookuspunkt selles analüüsis oli anda kaasajastatud äh, kuluanalüüs mõlema süsteemi kohta need kulud siis mida peab kandma komisjon kesktasandil ja liikmesriigid äh, kohalikul tasandil ja teine eesmärk oli äh, kontrollida seda et kas mitmeaastase finantsraamistiku sada seitsekümmend miljonit, äh, mis on ette nähtud siis selle eelarveperioodi eelarvest, on piisav selleks ähm, paketiks või ei. Äh, hea uudis kõige juures on see, et kolmeaastane arengu töö äh, selleks jätkub sellest rahast küll ja küll ja üheks aastaks operatiivaastaks samuti. kui me nüüd vaatame kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat kui baassummat, siis Äh, läheks kolme aasta peale mak-, nelja aasta peale maksma nelisada kolmkümmend miljonit, kui me ko-, laiendame selle seitsmeaastase eelarveperioodiga selleks, et võrrelda äh, eelmist eelarveperioodi, siis äh, on kahe süsteemi väljaarendamise kulud kuussada kakskümmend kaks miljonit, mis on umbes kakskümmend kaks protsenti vähem kui praegu ette nähtud summad eelarves miks äh, me oleme näinud äh, sellist äh, kulude vähenemist neid on palju aga üks on kõige olulisem põhjus pärast seda kui me tegime esimesed kalkulatsioonid mõned aastad tagasi ja konkurents sellel turul on kasvanud oluliselt ja see tähendab seda et võrgukulud on oluliselt odavnenud võrguteenused on täna odavamad märksa odavamad kui varem see on esimene põhjus teine põhjus on see, et on toodud sisse uus kontseptsioon, nimetatud äh, siseriiklik ühtne äh, liides, äh, nii nagu me tegime Schengeni infosüsteemi osas, et me ühendame kesksüsteemid siseriiklike süsteemidega läbi selle liidese ja uuringust tuleb välja, et ka see on tõhusam lahendus, kui esialgu arvatud ja on täiesti võimalik äh, selline süsteem täna juurutada. on täiesti võimalik ühtne öö, äh, liides välja arendada ja mida, seda saavad siis kasutada kõik liikmesriigid ja äh, asjad on veelgi helgemad. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal me nägime ette kahte eraldiseisvat süsteemi uuring aga näitab seda, et kui meil oleks ühtne süsteem, kus äh, oleks nii ähm, äh, riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ja registreeritud reisijate programm sees, äh, siis oleks kulud veelgi väiksemad, andmete haldamine oleks odavam, koorem siseriiklikele süsteemidele oleks väiksem ja seega oleks see kõik odavam. ühtse süsteemi arendamisega öö, hoitakse kokku nelikümmend üheksa miljonit eurot nelja aasta jooksul mõlema võrgustiku väljatöötamine on sarnane protsess haldamiskulud on väiksemad ja nii edasi ja kui äh, me laiendame selle seitsmeaastasele perioodile siis on kokkuhoid peaaegu et seitsekümmend miljonit nii et äh, tõesti äh, palju soodsam on ehitada välja ühtne süsteem kui kaks erinevat süsteemi ja üks aspekt on veel see, et äh, äh, viisa infosüsteemiga suudetakse ka see nüüd äh, ühendada e-piiride süsteemi ja vii-, viisa infosüsteemi integreerimine arengu algusest peale tooks kaasa küll lisakulud kolmkümmend üheksa miljonit selleks, et maandada riske uue süsteemi väljaarendamisel praeguse süsteemi alusel ehk siis viisa infosüsteemi alusel see viisa infosüsteem on kolmekümnes riigis pidevalt kasutusel igal päev iga päev ja see on tehnilisest vaatevinklist väga keeruline välja arendada selle põhjalt uus süsteemi ja seega selle süsteemi pilootfaas oleks väga keeruline testimine kontroll oleks väga keeruline ja seega ka kallis. Äh, aga see ei tähenda seda, et nüüd nende kulude pärast peaksime me nende süsteemide ühendamisest loobuma. vastupidi, uuring näitab seda, et kui me läheme samm-sammulise süsteemide ühendamise äh, teed, et kõigepealt äh, taaskasutame VIS-i elemente e-piiride süsteemi algusest peale ja lõpuks toome need aastate pärast kokku, need süsteemid see oleks ohutum lahendus, arengu, arendus, arendamine läheks välja maksma natukene rohkem, aga lõpuks operatiivkulud oleksid väiksemad ja lõpuks äh, hoitaks äh, kokku umbes äh, neli koma viis miljonit eurot võrreldes siis sellega, et ähm, võrreldes sellega, kui ehitataks välja täiesti uus süsteem. nüüd biomeetrilised ähm, näitajad kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esialgses ettepanekus räägime me sõrmejälgedest kui ainsast äh, biomeetrilisest äh, näitajast kümme VIS-i ja neli reisijate programmi kohta, registreeritud reisijate programmi kohta. nüüd äh, uuringus vaadati läbi see, et kas oleks võimalik süsteemis salvestatavate sõrmejälgede arvu vähendada ja et kas võiks ka ähm, näotuvastust kasutada koostöös äh, sõrmejälgedega, ähm, kui me vaatame kulude ähm, vaatevinklist seda, siis äh, tuleb välja see, et äh, tõesti maksumus on väga, on, on erinev, summad, millest me räägime, on erinevad, aga, aga mitte nii, see ei ole väga drastiline, kui äh, me salvestaksime kaheksa sõrmejälge nelja asemel, siis see läheks äh, nelja-aastase perioodi jooksul maksma vähem kui neli miljonit eurot rohkem. Äh, see stsenaarium, kui me kasutaksime ainult näotuvastust ilma sõrmejälgedeta, siis see on muidugi kõige odavam nii nagu ka arvata on umbes kakskümmend kolm miljonit eurot läheks see meile vähem maksma kui kaheksa sõrmejälje salvestamine Äh, need erinevused tulevad võrguhindadest, äh, mida rohkem andmeid koguda, seda rohkem on vaja andmeid käidelda ja seda rohkem on vaja ka selle eest välja käia. nüüd korrakaitseorganite juurdepääs nagu te teate 2013 aasta ettepanekus ei ole ette nähtud äh, korrakaitseorganite juurdepääsu registreeritud reisijate programmile ja riigist sisenemise ja lahkumise süsteemi andmetele kuid äh, liikmes kuna liikmesriigid on arvamusel et äh, ei ole veel tõestatud et see on vajalik loomulikult meie uuring ei keskendunud poliitilistele küsimustele kuid arve- äh, arvutas välja et mida see süsteem läheks maksma siis kui see peaks olema ähm, kasutussõbralik ka korrakaitseorganitele tarkvara ja riistvara lisakulud selleks, et lubada otsinguid sõrmejälgede puhul ei oleks väga suured. umbes kaks koma viis miljonit läheks selle arendamine välja ja operatiivkulud aastas umbes null koma kaks miljonit. aga, ja see aga on üsna oluline age Äh, korrakaitseorganite juurdepääs ei ole väga oluline kui ähm, viisa infosüsteem säilitab ainult üheksakümne päeva jooksul need andmed pärast kodaniku riigist inimese riigist lahkumist ähm, nii on praegu see stsenaarium ette nä- ette näinud kui äh, andmete säilitamisperioodi pikendada näiteks ühe aastani, siis äh, hüppavad ähm, ka kulud kohe lakke, äh, arendamiskulud oleks kakskümmend kuus miljonit ja kaks koma kolm miljonit läheks aastas halduskuludena maksma, kui andmeid säilitataks viis aastat, siis oleks süsteemi arendamise kulud kolmekümne kahe miljoni peal ja üle üheksa miljoni läheks igal aastal maksma selle süsteemi haldamine ja see on muidugi suur erinevus. et asjad veel keerulisemaks teha, pean ma siinkohal mainima ka seda, et äh, praeguse väga piiratud äh, andmete mm, säilitamise aja pikendamine vis süsteemis on igal juhul vajalik äh, komisjoni seisukohast Eh, seda nii reisijate elu lihtsustamiseks kui ka piiriületuse kiirendamiseks eh, sellepärast et eh, kui kui andmeid ei säilitataks peaksid reisijad siis ikka ja jälle need andmed ehm, süsteemi sisestama või ametnikud peaksid need andmed süsteemi sisestama ja ja järjekorrad piiridel ainult piken- pikeneksid nüüd registreeritud reisijate programm kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ettepanekus on ette nähtud eraldiseisev ähm, süsteemi ähm, osa äh, kuid praegune uuring näitab seda et ei ole vaja eraldi liidest sellesse süsteemi vaid saab kasutada ka biomeetrilise passi lugerit selleks ja see hoiaks kokku kolmkümmend viis miljonit eurot süsteemi jaoks ehm, uuringus on ette nähtud ka alternatiivne rakendussüsteem ehm, registreeritud reisijate programmi jaoks ehm, mis vähendaks kulusid liikmesriikide jaoks Äh, selle taga on see mõte siis, et mõned inimesed, kes on juba VIS süsteemi registreeritud, saaksid registreeritud reisija staatust taotleda internetis, kasutades neid biomeetrilisi süsteeme, mis on juba äh, VIS süsteemis sees, see on väga pragmaatiline lahendus ja väga oluline on äh, siin kulude kontekstis öelda seda, et äh, see lisafunktsioon kesktasandil ei äh, suurendaks kulusid eriti, aga tooks siseriikide, siseriiklikule eelarvele inimressursi mõttes suured kok-, suure kokkuhoiu. infosüsteemid nüüd, kuivõrd passid tulevikus üks, et üks enam ei, kuna viisasid ei panda enam ja templeid ei panda ähm, passi, siis peaks olema juurdepääs kod-, ähm, inimestel, reisijatel sellele infole, kui kaua nende viisa veel kehtib internetis. ja samamoodi äh, veoettevõtted, reisijate veoettevõtted peaksid samuti saama kontrollida viisa äh, kehtivust ja öö, neid arvutusi ei ole võetud sisse meie praegusesse kulude kalkulatsiooni, me peame vaatama, kuidas on üldse mõeldav tegelikkuses, erinevad variandid on selles uuringus välja toodud, mis on oluline siinkohal, on see, et nii, et ei reisi, reisiveoettevõtetel ega ka reisijatel ei oleks kesksüsteemile juurdepääsu me anname võimaluse esitada päring, aga väga väikesele osale infole annaks põhimõtteliselt jah või ei vastuse see reisiveoettevõtetele ja, ja eh, reisija ise saaks siis näha ainult mitu päeva tal on õigus veel Schengeni alas viibida ja selle kulud on praegu hinnanguliselt neli koma kaks miljonit arengufaasis, arendamisfaasis ja siis äh, Äh, äh, operat- ja halduskulud oleks siis üks koma viis miljonit aastas umbes ja lõpetuseks nüüd pilootfaasi maksumus praegu äh, ei näe me ette mm, äh, täies mahus piloot pilootfaasi läbiviimist sellepärast et me lihtsalt ei tea milline see äh, süsteem välja näeb, aga kasutatakse väiksemat pilootfaasi selleks, et võrrelda, kuidas see keskne süsteem ähm, toimib koos äh, siseriiklike süsteemidega. vabatahtlikult siis liikmesriigid esitavad, ise võimaldavad taristu selleks, et seda pilootfaasi läbi viia. kõikide Äh, valikuvariantide läbi testimine kuues piiriületuspunktis, ähm, kus siis oleks peamised aspektid vaatluse all, läheks maksma umbes kaks koma kolm miljonit. tegelikkuses aga, härra esimees, on pilooti kaas-, pilootprojekti kaasatud muidugi rohkem piiriületuspunkte ning äh, tuleks ilmselt ka lisateste läbi viia mujal äh, ja seda mainisite ka oma kirjas, mille saatsite minu volinikule paar nädalat tagasi. nii et eh, see eelarve ilmselt natukene suurenevaks kujuneb, kuid öö, eh, maksimumsumma siis on kolm koma viis miljonit eurot, mis on praegu eelarves juba ette nähtud. ja lõpetuseks uus eh, e-piiride pakett, süsteem, nii nagu see praegu kuju võtab, võib on võimalik praeguste rahadega nii nagu mff seda ette näeb lisaks sellele on meie uuring välja toonud kulude stsenaariumi kuid need sõltuvad poliitilistest otsustest mis on veel et milline stsenaarium siis käivitub ja oluline on ilmselt siinkohal öelda et selle süsteemi arhitektuur biomeetriliste näitajate valik, andmete säilitamise aeg, protsessi kiirendajate valik, kõik mõjutavad äh, seda lõppsummat, aga uuringus on kõik detailselt välja joonistatud ja seega saavad kõik, sealhulgas ka härra volinik, langetada tulevikus õigeid otsuseid, suur tänu! Um, go... suur tänu, härra Rosenberg, läheme nüüd kohe raportööri Tanja Fioni juurde, olge hea! suur tänu, härra juhataja ja suur tänu Euroopa Komisjoni esindajale äh, kõikide detailide eest, äh, ka kulude eest, äh, mis selle uuringu puhul avaldati. ma ei tea tõesti, kust otsast alata, sellepärast et olukord on keerukas kogu selle ettepanekuga. eriti teades, et Euroopa Komisjon teatas eile, et peale pilootfaasi võtab ta oma ettepaneku tagasi ja teeb hoopis uue ettepaneku või vähemalt ülevaatud üle vaadatud versiooni sellest äh, ettepanekust ja me ei tea, millised elemendid see uus endas kätkeb. ja seetõttu äh, arutame me siin praegu erinevate äh, kulude stsenaariumeid seoses selle uuringuga ning nagu te ütlesite, siis mitmed võimalused on siin, mille osas me peame otsustama. kahju, et minu kolleegi kaasraportöör ei ole kohal, eelmistel nädalatel ja kuudel oleme me pikalt arutanud neid küsimusi ja ma tahaksin tänada nii komisjoni kui nõukogu äh, Äh, arvamuste vahetuse eest, mis siiamaani on toimunud. Äh, raske on äh, mõelda siin, kuidas edasi minna ja loomulikult kõikide numbrite osas on mul mitmeid küsimusi. aga põhikartused on endiselt samad ja põhiküsimus on minu arust vastamata, ka selle uuringuga seoses ei tule see välja Äh, komisjon ei kontrollinud tegelikult äh, või ei tõestanud, et need süsteemid on kulutõhusad ning vajalikud ja et nad toovad äh, lisandväärtuse. mida me siis soovime saavutada, kas julgeoleku tagamine on üks oluline eesmärk ja, ja reisijate lihtsam liikumine teisest küljest ning kulud, nagu te ütlesite, siis sõltuvad erinevatest stsenaariumitest, mis tulevikus äh, kasutada on, aga parlamendi peamine küsimus on endiselt äh, korrakaitseorganite ligipääs sellele äh, süsteemile ja kui me räägime korrakaitsjate ligipääsust, siis ühest küljest äh, kulud ilmselt kerkivad kõrgemaks, teisest küljest valmistab meile muret, et see aspekt ei olnud algses õigusaktis ette nähtud. sel nädalal toimub kohtumine Itaalia eesistumise eesistuja juhatamisel ning mulle jäi sellest kohtumisest mulje, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid on selle poolt, et korrakaitseorganid äh, saaksid ligipääsu sellele süsteemile. aga eile komisjon ütles, et äh, ta seda ideed ei toeta, nii et väga raske on praegu siin arutada, mis uues ettepanekus saab olema, kui me seda ei tea täpselt aga kui me räägime korrakaitseorganite juurdepääsust, siis tähendab lisa kuuskümmend miljonit eurot kulu kui me eh, ka andmete säilitamise ajast räägime, siis kui me lükkame selle viie aasta peale üles, siis ilmselt see läheb maksma umbes seitsekümmend miljonit eurot eh, lisaraha. nii et eh, kõik see vajab väga laiapõhjalist poliitilist debatti, koostööd kõikide institutsioonide vahel. meil on uuring tehtud ja süsteemi pilootfaas, mis rakendub järgmise aasta järgmisest aastast, hoolimata sellest, mida me praegu otsustame. teisest küljest äh, on jäänud mulle mulje, et liikmesriigid juba aktiivselt äh, neid mehhanisme äh, kasutavad ja järgi proovivad, hoolimata sellest, et lõppkokkuleppele ei olegi jõutud veel. ja tõesti, mulle ajab hirmu peale, kui me hakkame olemasolevat süsteemi dubleerima, et kuhu need kulud siis tõusevad. nii et ma tahaksin rõhutada veel kord, peamine küsimus meie poolt on äh, mis on meie lõppeesmärk kogu sellel paketil, kas see on tasakaalus äh, nende kuludega, millest me täna räägime, ning korrakaitseorganite juurdepääs. ma ei hakka siin praegu andmete kogumisest, millistest andmetest äh, on jutt täpsemalt ja nii edasi, nendesse detailidesse üldse minemagi. ja ma tahaksin komisjonilt veel küsida, kuidas te õigustate seda, et äh, sisenemise ja väljumise süsteem, mis kõikidele kolmandate riikide kodanikele rakendub, Need kulud on umbes kolmsada miljonit eurot vähem kui registreeritud reisijate programmi puhul, mis äh, tähendaks üheksat miljonit äh, reisijate süsteemi puhul. mikspärast siis see sisenemise väljumise süsteem on niivõrd palju kallim? seda, äh, sellele küsimusele tahaksin küll vastust kuulda. ja kokkuvõttes Äh, kirjas Euroopa Komisjonile äh, küsisime me ja volinikuga oli meil eile ka arvamuste vahetus, aga me ei jõudnud teepiiride alal väga detailseks minna. ja me palusime igal juhul järgmisel nädalal kolmepoolset äh, kohtumist ja ma arvan, et see on väga vajalik, sellepärast et institutsioonide vahel tuleb meil läbi rääkida, kuidas edasi minna. ma saan aru, et meie teave on erinev. meil on palju küsimusi, millele on vaja vastust nii et me peame komisjonis selle läbi rääkima ja siis äh, teavitama ka oma kodanikke. tegemist on väga tundliku teemaga äh, järgmiste aastate jaoks äh, siin parlamendis ja kui me õlg õla kõrval ei tööta, siis kuidas me saame edasi minna? valmistab mulle muret. nii et mul oleks hea meel võib-olla ehk veel detailsemat infot teie käest küsida ja teiste kolleegide arvamust ka suur tänu, Tanja, ütleb härra juhataja, ma arvan, et küsimused väljendavad siin äh, muret, äh, ka teiste kolleegide küsimused on tegelikult sarnased, aga võtame nüüd kõnelejad äh, nimekirjas, nii nagu sõnasoovijaid on meil olnud siin. härra Aho saab esimesena sõna Äh, suur tänu, äh, mul on väga hea meel, et äh, e-piiride süsteem on tegelikult edasi arenenud väga palju sellest ajast, kui esimene ettepanek tehti kaks tuhat kolmteist. kuludes kokkuhoidmine on saavutatud, samas mitte tuueks ohvriks kvaliteeti, aga kvaliteet on hoopis selle asemel parandatud. ning elemendid on ära võetud, mida selles süsteemis vast ei olnudki vaja. näiteks eraldi registreeritud reisijate ligi, läbu, läbipääsuload mis puudutab äh, kulusid, siis äh, usaldusväärset äh, süsteemi on meie piiridel vaja, sellepärast et kui seda ei ole, siis see tähendab, et on vaja piirivalveametnikke rohkem, tehakse rohkem vigu ja piirid on ebaturvalisemad. liikmesriikide eraldi sisenemise, väljumise süsteemi või registreeritud reisijate süsteemi ülalpidamine on samuti väga kallis ja liikmesriikide eraldisüsteemide vajalikkus on piiratud, kui liikmesriigid omavahel koostööd ei tee. selle paketi eesmärk on toetada lihtsamat piiriületust äh, tavareisijate jaoks ning lubada er-, piirivalveametnikel keskenduda just nendele juhtumitele, mis vajavad rohkem tähelepanu. Äh, samuti annab see süsteem meile olulist informatsiooni äh, selle kohta, mis Schengeni alas siis tegelikult toimub Äh, sealhulgas äh, äh, Schengeni alas viibijate arv. ligipääs sellele süsteemile on poliitiline otsus, aga kui me räägime andmete säilitamise ajast ning sellest, kas ju, kas kasutada sõrmejälge, jälgi või mitte, peaks jätma siin, ma arvan, osad avatuks komisjon on muidugi öelnud, et andmete säilitamise ajal on ka teised mõjud seda paketti peaks nägema pikaajalise investeeringuna nii sisejulgeoleku tagamisse kui lihtsamasse reisimisse. meie välispiiride kaitse on eeldus selleks, et Schengeni alast sees saaks liikumine toimuda vabalt. hea eh, sisenemise ja väljumise süsteemi loomine oleks olnud tegelikult enne Schengeni ala loomist täiesti akuutne küsimus Äh, praegu peaksime igal juhul viivitusi vältima ning äh, tegema head koostööd Euroopa Parlamendiga. mis puudutab andmekaitse muresid, siis loomulikult neid tuleb tõsiselt võtta, aga üle ei maksa selles vallas ka pingutada me peame silmas pidama, et Euroopa Liit juba äh, kogub ja hoiab isikuandmeid, sealhulgas biomeetrilisi andmeid, näiteks viisade infosüsteemis ja Eurodacis. nii et isikuandmete ja privaatsuse küsimused, mis on endiselt õhus, ei ole midagi uut ja ei ole ka lahendamatud. proportsionaalsuse püha äh, põhimõtet peaks ka nendele äh, kõikidele küsimustele rakendama. suur tänu, härra Pajus, palun. proua Pajus siiski. Äh, suur tänu, räägin rootsi keeles, ütleb kõneleja nii et ootan, et te panete kõrvaklapid pähe, nii et saate kõik kuulda. roheliste fraktsioon on, on head meelt, et ettepanek on tagasi võetud. samuti on meil eh, hea meel, et komisjon ei ole liikmesriikidega päri, eh, mis puudutab korrakaitseorganite ligipääsu andmetele Äh, selleks, et kuritegevusega võidelda, sest et see ei ole selle äh, õigusakti pädevuses. kulude aspekt on loomulikult asi, millega me peame arvestama. Äh, raske on öelda, et kulud jäävad nendesse raamidesse, mis ennem on välja arvutatud, nii et me peame neid asju ikkagi detailsemalt vaatama. me küsime komisjonilt, kas komisjon peab oma sõna. nimelt, et nad ei toeta liikmesriikide ettepanekuid mis puudutab äh, korrakaitseorganite juurdepääsu. suur tänu, ütleb härra juhataja. kas on veel liikmeid, kes sõna soovivad? ei ole? siis äh, võtame eesistuja esindaja ja, ja siis komisjoni lõppkommentaarid äh, ja lõppjäreldused. nii et eesistujalt siis kõigepealt mõned kommentaarid ja siis komisjoni vastused kas äh, härra Maricelli on kohal? suur tänu, juhataja, tere hommikust kõigile! ja alates meie mandaadist oleme me arutanud äh, e-piiride paketti ja pidanud seda oma eesistumise üheks prioriteediks nii et meil on väga hea meel näha seda, et väga suur töö on ära tehtud, kõikide huvirühmade käest on arvamus küsitud ning kõik on ka sellele paketile oma panuse andnud, hoolimata sellest, et see sisaldab tehnilisi keerukaid detaile nagu ma ütlesin, nutikate piir, e-piiride pakett on prioriteet ja eesistuja on seega taganud, et e-piirid on pidevalt meie tööpäevakorras. nii et aasta lõpuks on meil olemas kõik võimalik selleks, et äh, testfaasiga algust teha. üks eesistuja viimaseid eesmärke on olnud äh, leppida Koreperis kokku poliitiliste suuniste osas Neid on vaja selleks, äh, et mõelda läbi, kuidas testfaas praktikas toimima hakkab. eesistuja on täiesti veendunud, et äh, e-piiride paketi rakendamine omab lisandväärtust. sellepärast, et see annab mõlemale kaasõigusandjale terve rea võimalusi ja lahendusi, nii tehnilisi kui ka kulutõhusaid vahendeid. testfaasi kogemused annavad aluse e-piiride alal tulevikus edasi läbi rääkida. ja see annab meile võimaluse jõuda kokkuleppele sisenemise ja väljumise süsteemi ning registreeritud reisijate süsteemi osas. seda kõike tuleb teha, pidades kõikide osapoolte põhiõigustest kinni ma rääkisin juba seda, et mõlemal kaasseadusloojal peab olema eh, erinevaid võimalusi siin kasutada ja eesistuja on täiesti veendunud selles, et me peame töötama koos Euroopa Parlamendiga. ja nii nagu äh, raportöör ütles, äh, olime me juba ka kontaktis kahe raportööriga varem ning hiljutisel kohtumisel rääkisime me läbi kõik selle paketi faasid ja aspektid, mis ka nõukogu äh, läbirääkimiste, äh, läbirääkimistel olid ning ka nõukogu töörühmas arutatud said. eesistuja kasutas seda kohtumist selleks, et kahele raportorile öelda, et äh, teie kirja sisu, mille saatsite volinik Avramopolosele ning äh, suursaadikule novembris, kus äh, kutsutakse üles tegema tihedat koostööd eesistuja ja parlamendi vahel me oleme vastanud selle peale, et eesistuja tervitab seda lähenemist äh, ning äh, ootame kokkulepet suuniste kohta Koreperis. ning äh, samas kirjas, härra juhataja, väljendasite ka soovi korraldada kolmepoolne poliitiline kohtumine. ilmselt järgmisel nädalal, üheksandal, kümnendal detsembril leiab see aset kahjuks ei ole aga meie, osaldajal, meie kolleegidel võimalik äh, sellel kohtumisel osaleda, sellepärast et äh, volinikul näiteks on juba äh, tihe päevakava endamalt kokku lepitud. nagu me teame, siis tegemist on eriti äh, tiheda perioodiga, meil on siseasjade nõukogu täna-homme, edasi on detsembri ülemkogu kohtumine nii et äh, mulle tundub, et Äh, tundub, et sellise kohtumise jaoks äh, piisavalt äh, poliitilisi mm, esindajaid praegu kokku ei saa. selle pooleaastase eesistumise jooksul oleme koostööd teinud ka Läti eesistujaga ja üks väike mõte, mis aitaks äh, kolmel osapoolel äh, paremini läbi rääkida, on see, et äh, äkki saame lükata edasi selle kohtumise jaanuari algusesse. ja siis saame otsida ka selleks kohtumiseks ühiselt kuupäeva loomulikult kogu e-piiride paketi jaoks on selline kohtumine ülioluline suur tänu ja suur tänu detailse info eest ning äh, ka tagasiside eest meie kirjale. härra Rosenberg, äh, kas te tahate vastata raportööri küsimustele ja liikmete küsimustele? suur tänu! suur tänu ka nende küsimuste ja kommentaaride eest. võtmeküsimus, mille äh, proua Tajun Fajon esitas, äh, on äh, uuringu kohta hea küsimus, tegelikult äh, ongi peamiselt poliitiline komisjoni arust ja tegelikult on see olnud ka eelnevate ettepanekute aluseks, on selle süsteemi ellukutsumine oluline, sellepärast et mitte midagi tegemine ei ole lahendus. kui me vaatame piiriületusi ning seda, kui palju liikuvus on suurenenud piiridel, tuleb midagi teha. tänased süsteemid äh, ei ole enam äh, tööjõudlusega, nad ei ole kulutõhusad ja seetõttu on kolmteist liikmesriiki juba vastavad äh, riiklikud süsteemid äh, loonud. Te teate ju, millised on arvud, kakssada miljonit templit pannakse Euroopa piirivalveametite, ametnike poolt passidesse ja see, kogu see informatsioon on kasutu. sellepärast, et see ei võimalda kuidagi automaatselt äh, arvutada, kui palju äh, Schengeni alas äh, ollakse ning see ei võimalda ka inimesi tuvastada. et tegemist on väga suure probleemiga, kõik liikmesriigid selle üle kurdavad ja seetõttu on väga oluline, et midagi tuleb ära teha. ja see miski meie arust oleks see uus süsteem aga loomulikult äh, siia tuleb parendusi teha ja nendest me ju praegu räägimegi, sellepärast et äh, e-piirid peavad olema tõesti äh, arukalt tehtud lahendus ning see kontseptsiooni test ongi üks faas, kus komisjon leiab, et see, mida me kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ette panime, oli küll nutikas lahendus, aga mitte piisavalt nutikas ja parandusi on vaja teha siin. ja need on nüüd ka võimalikud Äh, see konkreetsem küsimus, mikspärast siis registreeritud reisijate äh, süsteem ja sisenemise-väljumise süsteem, äh, miks need era, erinevate hinnasiltidega praegu on? peab ütlema, et olukord on veidi segadust tekitav, eriti see, kuidas ta uuringus on kajastatud ja ma tunnistan seda, aga kui te vaatate need tabelid ja arvud täpsemalt üle, siis te näete päris mitut asja. esiteks seda, et äh, oluline osa kuludest on ühtsed kulud, mis mõlema süsteemi ülalpidamiseks äh, ette nähtud on, aga eelarve äh, põhjustel oleme me siin ettekandes need lihtsalt pooleks löönud. see ei tähenda, et reaalsuses tuleb neid viiskümmend, viiskümmend ka kahele süsteemile jagada sest tegelikult süsteemidel on ühtseid äh, aspekte palju, eriti liikmesriikide tasandil, siis äh, panime me need niimoodi kirja siia. kui me võtame ühe elemendi välja, näiteks registreeritud reisijate pakett, siis äh, jääb pool rahast alles sisenemise ja väljumise jaoks, ei, pool ikkagi langeb kahele osale võrdselt. nii et see kalkulatsioon on siin teatud mõttes kunstlik kui me mõtleme eh, nende kahe süsteemi keskset eh, ülalpidamiskulu, siis eh, sisenemise väljumise süsteem maksab üheksakümmend neli miljonit ja registreeritud reisijate süsteem seitsekümmend neli, natukene vähem. aga kui need kaks summat kokku panna, siis te näete, et kesktasemel maksab sada kolmkümmend miljonit. nii et kui me läheme ühe integreeritud süsteemiga edasi, siis lisakulu RTP jaoks oleks äh, kesktasandil kolmkümmend viis miljonit eurot. Äh, liikmesriigi tasandil äh, peame me loomulikult ümber arvutama, kui otsustatakse, et üks süsteem lülitatakse paketist välja. loomulikult meil on hea meel teiega arutada tehnilised detailid veel selle kohta läbi. edasi korrakaitseorganite ligipääsust Te andestate loodetavasti mulle, et ma ei hakka siin detailselt, äh, detailidesse laskuma. Äh, me oleme siiamaani arutanud äh, tehnilist uuringut ja korrakaitseorganite ligipääsust see uuring mille, midagi ei ütle. me räägime siin tehnilisest, tehnilistest näitajatest pigem. nagu ma ütlesin, siis komisjoni positsioon jääb muutumatuks, et vajadus ja proportsionaalsus äh, korrakaitseorganite puhul äh, tuleb tugevdada, ligipääs mõlemale süsteemile peab olema proportsionaalne ja õigustatud. me oleme püüdnud sellest ka rääkida, aga teie olete ju siin meie kohtunikud ja ilmselt te ütlete, et see ei ole vastuvõetav. aga see on kindlasti äh, teema, mille triloogil võime tõstatada. Ähm, ma võin kinnitada, et äh, meie volinik Äh, kinnitab äh, oma äh, arvamuse kirjalikult, saates kirja selle komisjoni juhile. ja selles kirjas tuleks kindlasti kaasata ka ettepanek konkreetselt korrakaitseorganite ligipääsu küsimus tõstatada, kui kohtumine aset leiab, loodetavasti veel sel aastal leiab aset, aga kui ei, siis jaanuaris ja seal tuleks siis ära mainida konkreetselt ka need teemad, mida kolm institutsiooni peavad omavahel läbi rääkima eelistatavalt, enne kui uus ettepanek lauale pannakse järgmisel aastal. ja see oligi minu poolt kõik, aitäh! aitäh! Tanja, kas sa soovid midagi kokkuvõtteks öelda? kui ei, siis tänan ma kõiki kolleege eh, selle debati eest raportöör ja variraportöörid kohtuvad omavahel ja arutavad, mida teha edasi. järgmist raportit ei saa me praegu arutada, sellepärast et äh, inimesed ei ole kohal, kes seda arutama peaksid ja seetõttu me teeme nüüd äh, vaheaja kuni poole üheteistkümneni, palun tulla tagasi kell pool üksteist. Just... aitäh kõikidele kolleegidele, kes on nüüd kohale jõudnud. me tahaksime nüüd äh, ette valmistada ka järgmise päevakorrapunkti arutamise, et seda edasi lükkama ei peaks. aitäh kõigile, kes tulid õigeks ajaks. suur tänu, kolleegid, teile kannatlikkuse eest. ja aitäh veel kord kõigile, kes tulid õigeks ajaks tagasi. me jõuame nüüd punktini kaheksateist eh, riiklikud programmid siseasjadega seotud fondide jaoks ning eh, Euroopa Komisjon peab siin ettekande. me arutasime eelnevalt eh, finantsprogramme ning nüüd äh, räägib komisjon meile riiklikest programmidest. me saame detailse ülevaate fondidest äh, ja programmidest, äh, mis on erinevates liikmesriikides. ehk siis komisjon annab meile üldise info ja ka liikmesriikide põhise info. ma annan komisjoni esindajale sõna ja pärast seda on võimalik kohalviibivatel liikmetel ka küsimusi esitada. härra Kasteli, palun. Mr Chair suur tänu. tere hommikust kõigile. viimase neljakümne päeva jooksul olen ma siin käinud kolm korda. ja e, selleks, et kõik saaksid asjadest ühtemoodi aru, e, selgitan teile kohe e, pisut nende fondide kohta meil on nüüd olemas äh, uus äh, süsteem, mis on sarnane olemasolevatele fondidele, aga siiski on ka muudatusi. esimene samm oli poliitikadialoogi pidamine, poliitikaalase dialoogi pidamine, mis äh, toimus viimase üheksa kuu jooksul ja seda dialoogi tõlgendati nii, et horisontaalses määruses ja teistes õigusloomelistes aktides on teatud prioriteedid. me pidasime dialoogi liikmesriikidega ja äh, kujundasime need prioriteedid sellised, et selliselt, et nad vastavad iga liikmesriigi tegelikkusele. meil oli iga äh, liikmesriigi asjus ka põhjalik arutelu siin selles komisjonis ja nendes äh, riiklikes programmides äh, siis vaadataksegi neid äh, prioriteete, millest me rääkisime. ja need programmid peavad neid prioriteete kajastama selliselt, et ei kaldutaks kõrvale sellest, mida üle-euroopaliselt on kokku lepitud. lihtsalt soovisin, et kõik saaksid sellest ühtemoodi aru. igas riiklikus programmis millest ma olen suure osa juba kätte saanud, on need prioriteedid siis äh, ette nähtud kuue, kuus kuni üheksa kuud äh, kulub selleks, et äh, riiklik programm kujundada, ma ei saa seda öelda küll kõikide programmide kohta, aga mulle tundub nii, kuus kuni üheksa kuud. Need liikmesriigid, kes on hakanud oma riiklikke programme esitama, hakkasid seda tegema septembris, juulis võeti vastu juhised programmide jaoks esimesena esitasid programmi Ühendkuningriik, Saksamaa, Sloveenia, Malta, Belgium äh,, Belgia äh,, Prantsusmaa ja nüüd siis ka Leedu, Rumeenia äh, ja Austria. ma eeldan, et need liikmesriigid võivad selle programmi lõplikult vastu võtta aprillis äh, kaks tuhat viisteist, aga näiteks Itaalia esitas oma programmi alles sel nädalal, Hispaania eelmisel nädalal Kreeka, Slovakkia, Portugal ka alles hiljuti ja seetõttu on neil võimalik programm lõplikult vastu võtta alles juunis või juulis järgmisel aastal. mida see tähendab, kuidas see toimub? liikmesriigid on teinud dialoogist kokkulepped, kokkuvõtted ja pannud prioriteedid oma riiklikku programmi, pidades sealjuures sidet ka meiega meie teeme teatud tähelepanekuid ja nii need programmid muutuvad siis järjest küpsemaks. meile tundub, et keskmiselt tehakse kolm kuni viis tähelepanekut ja programmi saab lugeda äh, küpseks siis, kui selles on sees äh, minimaalsed standardid, mis Euroopa Komisjoni rahuldavad. pärast seda liigutakse järgmisesse faasi, mis on konsultatsioonifaas. see hõlmab äh, komisjoni vastavaid talitusi ja ka Euroopa agentuure ning selle koostööga tagatakse, et programmides on vajalikud tehnilised spetsifikatsioonid, näiteks mis puudutavad rändeküsimust me eeldame rände puhul, et erinevate ähm, fondide vahel, äh, see, millest äh, toetatakse rändepoliitikat ja näiteks sotsiaalfondi vahel, et äh, nende fondide vahel valitseb sobiv seos. ma olen juba varem öelnud, et on väga oluline, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguseks toimub, hakkavad toimuma arvamusevahetused, näiteks Saksamaa puhul toimuvad need märtsist juulini ja see tähendab seda, et äh, ka meie debatt siin muutub äh, huvitavamaks. juba praegu on äh, olemas viis riiklikku programmi Belgia julgeolekufond, Saksamaa julgeolekufond, Ühendkuningriik, Belgia ja Luksemburg rändefond, ehk siis viis äh, programmi on olemas, mida komisjon peab juba piisavalt äh, küpseks. ma eeldan, et enne jooksva aasta lõppu on meil olemas umbes äh, kümme või isegi kuni viisteist programmi, mis on küpsed. hiljemalt jaanuariks peaks see nii olema ja pärast seda õnnestub meil minna konsultatsioonifaasi ning eeldame, et märtsi lõpuks võib olla olemas viisteist programmi, mille saab vastu võtta Nende viie programmi puhul, mis praegu on olemas, äh, on meil kolm liikmesriiki, Belgia, Luksemburg ja Saksamaa. ning äh, nendel riikidel on olemas ka väga hea süülitaotlemise ja rändesüsteem nii riiki sisenemise kui väljumise puhul. Need ei ole perfektsed süsteemid, aga siiski väga head ja need süsteemid on sarnased tõhustatakse asüüli taotlemise protsessi, vähendatakse menetlusaega, kui see on võimalik. ja lisaks tagatakse ka sobivad vastuvõtutingimused, suurendatakse vastuvõtuvõimekust ja pööratakse vajalikku tähelepanu ka saatjaga alaealistele ning eriti äh, tundlikele rühmadele. siiski on nende riikide vahel ka erinevusi ütleksin, et äh, Belgia ja Luksemburg äh, keskenduvad pigem äh, tundlikele isikutele ja saatjaga alaealistele, aga Saksamaa pigem sellele, et menetluskord oleks tõhus. mis tähendab seda, et pidevalt jälgitakse seda, mismoodi asüülimenetlus toimub, vaadatakse, et kiireloomulist menetlust ei kuritarvitataks või et seda valesti ei hallataks ning lisaks kontrollitakse, et menetlus oleks, toimuks õigetel alustel, seda vaatab näiteks Ühendkuningriik, aga Saksamaa ja Belgia keskenduvad, nagu juba ütlesin, pigem tundlikele inimrühmadele ja ka kiirmenetlusele. Belgias ja Luksemburgis toimub menetlus tihti palju kauem äh, kui kuus aast-, äh, kuus kuud. ja meie äh, peame siis tagama, et Belgias ja Luksemburgis oleks menetlusaeg adekvaatse pikkusega ja et äh, standardid, mida kasutatakse, oleksid samuti adekvaatsed. lisaks äh, sellele vaadatakse aga süüli rände ja integratsioonifondi puhul ka teisi aspekte, mis jällegi Belgias ja Luksemburgis erinevad, sellepärast et seadusliku sisserände puhul on tähtis teada, milline on vastuvõtva Ehm, ühiskonna vastuvõtuvõimekus, mismoodi sisserändajaid integreeritakse ja mis juhtub inimesega, kes esitab asüülitaotluse, kuidas riik teda kaitseb. sellest äh, räägib ennekõike Luksemburg, aga Ühendkuningriigis räägitakse sellest, äh, kuidas sulandada isikud äh, kohalikku kogukonda see kahtlemata kajastab Ühendkuningriigi poliitikat ja seda, et äh, Ühendkuningriik on aru saanud, et äh, tegelikult ei ole kohalikud äh, ei suhtu kohalikud negatiivselt nendesse, kes asüüli taotlevad või nende riiki sisse rändavad. ehk siis keskendutaksegi kohalikule tasandile ja sellele, kuidas sisserändajaid ühiskonda sulandada, räägitakse erinevatest sotsiaalprobleemidest, sotsiaaltagatistest ja sellest, kuidas sisserändajatele keelt õpetada, kuidas neile pakkuda kutseõpet, vaadatakse, kuidas toimib tööturg ja ka siin saab Amifi raha kasutada. kuid teisest küljest, nagu ma juba ütlesin, räägivad Belgia ja Luksemburg pigem sellest, et peab olema pakett, mis aitab asüülitaotlejal lõpuks lõpuks saada sisserändaja staatust. mis aga puudutab äh, sisserändajate tagasisaatmist, siis oleme me taganud selle, et liikmesriigid kindlasti seda küsimust äh, käsitleksid, see on olnud nii liikmesriikide kui komisjoni soov aga Ühendkuningriik eh, on ka siin nii-öelda teistsugune riik, sest Ühendkuningriik paneb väljasaatmisele või tagasisaatmisele, vabandust, eh, suurt rõhku. nii et eh, ka Ühendkuningriigi riiklikus programmis on pühendatud suur osa just tagasisaatmisele, vabatahtlikule naasmisele. eeldatakse, et igast viiest sisserändajast neli pöördub tagasi vabatahtlikult, juhul kui neil isikutel ei ole tegelikult õigust riiki sisse sead-, sõita ja Ühendkuningriigi õigusloome peab tagama ka selle, et fondide raha õigesti kasutataks. Teie siin komisjonis olete öelnud, et meil peaks olema mingisugune minimaalne protsent isikuid, kes vabatahtlikult tagasi, tagasi lähevad ja Ühendkuningriigis on sellele pööratud suurt tähelepanu ja leitud ka sobiv tasakaal ning äh, kakskümmend protsenti rahast, mis Ühendkuningriik äh, kulutab, läheb just nimelt asüülitaotluste läbivaatamisele ja kakskümmend protsenti muidugi sisserännutaotluste läbivaatamisele. mis puudutab äh, politseitööd, siis on Belgial ja Saksamaal palju ühist. muidugi on nende programmid väga erineva suurusega, Belgias kolmkümmend miljonit ja Saksamaal sada nelikümmend miljonit on äh, siis äh, programmide väärtus, aga sellest hoolimata rõhutavad mõlemad kolme asja. Äh, politseiametnike väljaõpe, infotehnoloogia ja taristud ja infovahetus politseiametnike ja korrakaitseorganite vahel. infovahetus peab olema turvaline, vastama ühtsetele standarditele ja toimuma tõhusalt ja lisaks sellele rõhutatakse ka kolme äh, sektorit, need on narkootikumid, inimkaubandus ja prostitutsioon, ehk siis äh, kolm tähtsat äh, sektorit, kus toimub võitlus kuritegevusega. lisaks lisaks sellele räägitakse minimaalsetest protsentidest ka Belgia juures või Belgia puhul. aga Belgia kavatseb äh, oma, oma siseriiklike vahendite abil tagada Eurosuri äh, õige kasutamise. ka Saksamaa äh, peab kinni sellest meetmest ja mõlemad kasutavad ka edaspidi viisa infosüsteemi selleks, et äh, konsulaarinfo oleks olemas, äh, nii et äh, viisa informatsioonisüsteemi saaks õigesti kasutada, sama puudutab ka SIS-i kasutamist ning luuakse või hoitakse alal siseriiklikke kontaktasutusi ka töötades Eurosuriga. ja loomulikult on tähtis tagada et piiriületus toimuks nii tõhusalt ja nii sujuvalt kui võimalik. Need on põhilised asjad, aga lõpetuseks ütleksin veel paar sõna statistika kohta. samas ei ole statistiline analüüs praegu muidugi täielik, aga võin teile praegu öelda AMIF-i kohta et kõik liikmesriigid peale kolme praegu peavad kinni minimaalsest protsendist, need kolm riiki, mis seda ei tee, on Kreeka, Leedu ja Läti. Nad on muidugi esitanud omapoolse programmi, kus neid protsente ei ole, aga see iseenesest ei tähenda, et nad ei kavatsegi neid protsente täita või et meie ei nõuaks neilt protsentide täitmist Need äh, liikmesriigid peavad kahtlemata andma selgitust, miks nad erandit tahavad, kui nad seda tahavad. mis puudutab äh, piiride ja viisade küsimust, siis on siin pilt äh, kirjum. seitse liikmesriiki ei järgi praegu Eurosori Ehm, eh, neid nõudmisi, need on eh, Luksemburg, Holland, Belgia, Austria, Bulgaaria ja Ungari, ma ei eelda, et te selle kirja panete, ma annan teile pärast nimekirja, aga igal juhul eh, ei saa me Austriat vaadelda samalaadselt Belgia ja Saksamaaga, sellepärast et Eurosur on Austrias hästi välja töötatud ja Austria kavatseb seda süsteemi üleval pidada liikmesriikide, liikmesriigi enda meetmete abil näiteks Bulgaarias ja Ungaris on, on see hoopis teisiti. igal juhul proovime me tagada, et kui riikliku programmi puhul taotletakse mingit erandit, et kõrvale kalduda ettenähtud protsentidest, siis selleks peab olema ka tõsine põhjus ja peale selle tuleb tagada, et iga liikmesriik suudaks ähm, tagada ikkagi äh, selle minimaalse protsendi. asüüliküsimuste kohta ütleksin, et äh, asüülile kulutavad äh, liikmesriigid ähm, kakskümmend kuni viis, kakskümmend viis protsenti rahast, Malta näiteks viiskümmend protsenti ja integratsioonile kulutab Tšehhi Vabariik nelikümmend protsenti rahast. kõige olulisem on tagasisaatmismenetlus Ühendkuningriigis ja Bulgaarias nemad ilmselt kulutavad kõige suurema osa eelarvest tagasisaatmisele, sellega ka lõpetan, aitäh um,! Thank you very much! suur tänu teile! sellest oli meile palju kasu ja omalt poolt ütleksin kõigepealt, et äh, Peter kirjutas komisjonile eelmise mandaadi ajal, mina kirjutasin selle mandaadi alguses ja kordan üle selle, mida ma oma kirjas ütlesin. Te räägite liikmesriikidest, annate väga spetsiifilist äh, infot liikmesriikide kohta, aga mina tahaksin tegelikult ja ma arvan, et äh, komisjoni liikmed nõustuvad minuga, mina tahaksin tegelikult äh, saada detailset ja kirjalikku infot. Te olete meile siin saatnud küll kokkuvõtliku dokumendi, aga see on ainult algus, me tahaksime rohkem teada, eriti just äh, fondide kohta. kuidas äh, liikmesriigid nende fondide raha kasutavad? kuidas igas programmis äh, fondide raha kasutatakse? ja mis puudutab neid siseasjade korraldamiseks ette nähtud fonde, siis on oluline ka see, kuidas inimesed tajuvad äh, selle raha kasutamist, äh, sest äh, tegemist on delikaatse küsimusega. asüülitaotlused, ümberasumine. Need on delikaatsed küsimused ja ma arvan, et komisjon peab fondide raha kasutamist väga praktiliselt kirjeldama. nii et see dokument, mille te meile andsite, see on hea, aga tegelikult ma küsisin midagi muud. võib-olla oleks võimalik jaanuari alguseks meile saata ka põhjalik kirjalik dokument selle kohta, mida te praegu ütlesite suuliselt. Te ütlesite, et on olemas äh, viis äh, head äh, riiklikku programmi. kindlasti on asjakohased kolleegid huvitatud, nemad on eriti huvitatud sellest, et me saaksime selle info ka kirjalikult, aga usun, et sellest on kasu ka teistele liikmetele. ma ei saa muidugi olla sajaprotsendiliselt kindel, et liikmed minuga nõustuvad, aga annan neile kohe sõna ja siis saame teada suur tänu. meie esimees just mainis mõningaid asju, mida minagi tahtsin öelda, aga kordan ikkagi üht-teist üle. mina ei ole mitte kunagi lugenud ega näinud oma silmaga mitte ühtegi riiklikku programmi ja seetõttu kuulasin ma väga suure huviga, mida komisjon meile rääkis, et aru saada, mis siis liikmesriikides toimub. ma kuulsin midagi prioriteetide kohta, ja siis te rääkisite veel erinevatest valdkondadest mille jaoks liikmesriigid äh, seda fondide raha kasutavad, aga mitte midagi ei öelnud te konkreetsete projektide ja meetmete kohta liikmesriikides ega selle kohta, äh, kuidas need projektid on üldist olukorda mõjutanud. ma arvan küll, et me tahaksime teada, mis selle Euroopa rahaga siis tegelikult tehakse. peale selle on veel üks küsimus. kas on tõsi, et liikmesriigid kasutavad fondide raha ka lisameetmeteks või nad lihtsalt jätkavad neid projekte, mis tegelikult on juba ammu olemas, aga mida enam ei rahastata siseriiklikust eelarvest. kas nad saavad vähemalt osa raha nüüd võtta Euroopa fondist? meie seda tegelikult ei taha, me tahame, et nendest fondidest rahastatakse ainult lisaprojekte, mitte olemasolevaid Äh, seda infot äh, ma ei saanud ja tahaksin vastuseid ning lõpetuseks ütlesite te, et äh, me taotlesime minimaalseid protsente erinevate valdkondade jaoks ja et mõned liikmesriigid ei ole seda võtnud piisavalt tõsiselt ja ei ole neid protsente kehtestanud. kas nad on ka öelnud, miks on see tegemata? ja kas need põhjused on meile vastuvõetavad? ma arvan, et me peaksime sellest rääkima. Yeah, if I look back at my letter, if it's not ma kirjutasin sellest ka oma kirjas ja võib-olla ei olnud mu kiri piisavalt selge, mistõttu palun nüüd protokollida see, mida ma ütlen, see on väga oluline. me tõepoolest ei tohiks lubada Euroopa fondide raha kasutamist, nende konkreetsete fondide raha kasutamist selleks, et liikmesriigid saaksid äh, kuidagi äh, tasakaalustada oma eelarvekärpeid äh, või maksta projektide eest, mis on juba olemas. ma loodan, et komisjon tagab, et see nii ei oleks iga projekti tuleks kontrollida nii, et välistada väärrahakasutus. võib-olla ei saa meile anda detailset vastust, aga programmide kohta ja projektide kohta tahaksime ikkagi lähemalt äh, teada. iga liikmesriik tahab ju eriti teada, mis toimub tema koduriigis. nüüd Silvi. suur tänu ja vabandage mind, äh, sest ma jäin äh, pisut hiljaks aga ma tahaksin samuti kinni haarata sellest, mida härra esimees just praegu ütles. ma saan aru, et äh, nõutakse selgitusi ja ka äh, näiteid. ma tuletan meelde, et äh, diskussioon nende äh, fondide asjus on ennekõike keskendunud, keskendunud asüülirände ja integratsioonifondile ja, ja et ma kuulasin hoolikalt äh, seda, mis Amifit äh, puudutas. mis puudutas aga täpsustusi, siis minu meelest äh, oleks samuti vaja väga täpseid näiteid selle kohta, kuidas seda raha kasutatakse. ma usun ka, et mis puudutab rahajaotust, siis oleme me väga palju rääkinud sellest, et raha tuleb jagada õiglaselt, võrdselt ja läbipaistvalt. ja see, mida te küsisite see, mida te rääkisite nendest minimaalsetest äh, protsentidest, siis jah, neid tuleb äh, austada, neist tuleb kinni pidada ja kui keegi taotleb erandit, siis kas me võime teada täpselt, millised riigid seda erandit on taotlenud ja miks? Äh, mu teised küsimused ja soovitavad täpsustused puudutavad äh, ümberasumist ja Amifi tekst räägib sellest, et liikmesriik saab kasutada seda Amifi raha ka ümberasustamise finantseerimiseks, kas see on riiklikes programmides kirjas ja kas see on kaasa toonud mingi uue liikumise? vähemalt teatud mõttes, isegi kui see ei ole fenomenaalselt suur. ja kolmandaks tahaksin ma küsida vabatahtliku naasmise kohta eh, võrreldes siis eh, sunnitud väljasaatmisega, vabandage seda sõnastust, kas eh, vabatahtlik, vabatahtlik naasmine võrreldes väljasaatmisega ehk siis sunnitud tagasisaatmisega on kuidagi mõõdetav, kas seda on mõõdetud, nii et ma esitasin põhimõtteliselt kolm erinevat küsimust. Gives... suur tänu me näeme nüüd äh, tõepoolest, et on mingid kindlad valdkonnad, milles me selgitusi vajame. nüüd Toomas. Děkuji, pane prezidente. Mm, já mám jeden dotaz eh, jako... Härra juhataja, mul oleks üks küsimus, eh, kuna olen raportööriks ja ka variraportööriks eh, nende programmide jaoks, mis eelmisel programmeerimisperioodil äh, Äh, alustasid, äh, siin tehakse ikka ja jälle vigu. eriti just selles osas, et äh, programmide mõju ei võeta arvesse. Euroopa programme väga sageli dubleeritakse ning tihti ei ole ka äh, nende programmide tulemuste äh, mõõtmise indikaatorid selged. ja ma tahaksin komisjonilt küsida, kas te olete juba eelnevalt äh, nende teemade peale mõelnud? ei ole ju nii, et me viie aasta pärast istume siin jälle koos ja Euroopa Komisjon ning ka Euroopa Liidu liikmesriigid äh, kritiseerivad meid. liikmesriikidel on ju paljudel probleeme nende rahade ärakasutamisega kas te selles vallas olete juba midagi käegakatsutavat ära teinud? suur tänu. kas äh, keegi soovib veel sõna? härra Voit. ja tänke see, mis võõrde noh. suur tänu. mind huvitaks äh, järgnev. Te rääkisite sellest, et Ühendkuningriigis äh, Bulgaarias on peamiste vahendite kasutamine vabatahtliku ja sunniviisilise tagasisaatmise osas ning edasi, kuidas vaga, vabatahtlik tagasipöördumine välja näeb, kas vahendeid kasutatakse selleks, et preemiat maksta inimestele, kes on nõus oma koduriiki tagasi minema või on mingisuguseid teisi programme? ja teine küsimus, kuidas siis sunniviisiline tagasisaatmine välja näeb, kas Euroopa Liidu õigusest peatakse kinni või on Euroopa Liidu liikmesriikides, näiteks Inglismaal või Bulgaarias seal mingisuguseid erisusi? Um... suur tänu. sõna nüüd uuesti äh, komisjonile. härra Kastiljana, palun suur tänu, suur tänu selle mm, küsimuste vooru eest. alustan härra Voitist. Ühendkuningriik ja Bulgaaria vabatahtlik tagasipöördumine tagasisaatmisega võrreldes. siin kannab äh, komisjon, nii nagu seadusandja on seda ka ette näinud, oma kohustust ja komisjon nõuab seda tõesti ja see on peaaegu nõue, et äh, priviligeeritaks vabatahtlikku tagasipöördumist ja see on praegu meie käes olev ainus äh, vahend. aga ma, see on sama reservatsiooni, mis enne, me räägime ainult viiest programmist. praegu on sellega läinud üsna hästi, meil on õnnestunud veenda liikmesriike äh, eelistama vabatahtlikku tagasipöördumist tagasisaatmisele ma kujutan ette, et tulevikus äh, on programme tulemas, kus on vähem inimesi, kes vabatahtlikult tagasi pöörduvad, kui neid, kes tagasi saadetakse. põhjusi on selleks palju. Äh, uued liikmesriigid, nendel ei ole varjupaiga ja tagasisaatmise süsteemid veel juurutatud, nende suutlikkus on väiksem, teadmised on väiksemad, aga igal juhul me lakkamatult, väsimatult äh, kavatsema korrata seda, et vabatahtlik tagasipöördumine peab muutuma sujuvamaks, kui see on olnud seni ja me oleme üritanud äh, seda tasakaalu ka hoida. kas äh, kehtib Euroopa Ühenduse õigustik, ma ütlesin jah. Äh, niikaua kui Euroopa vahendeid kasutatakse, peab Ühendkuningriik Äh, lähtuma ka Euroopa seadusandlusest, nii see on, ma olen seda öelnud ka Inglismaal selgelt välja ja nad on sellest ka aru saanud. ja nüüd äh, proua äh, Guillaume'i küsimus ümberasustamise kohta, ma vastan sellele nüüd kohe, sest et enne mul sõna võtust jäi see asi välja ja see on oluline. ma ei taha küll liiga positiivne siin kostuda, aga edasiminekut on näha väga palju on liikmesriigid selles osas andnud uusi lubadusi võrreldes varasemaga, nii et oluline edasiminek on toimunud ja seda ka tänu nendele fondidele, nad on motiveerivad. loodetavasti see jääb ka lõpuni nii, praegu vähemalt kohustuste võtmise osas on liikmesriigid käitunud väga ähm, teretulnult Äh, siis esitati küsimus äh, mõõdetavuse kohta. selles programmis üks suur muudatus on olnud uute indikaatorite puhul. me oleme nendes osas ka väga palju koostööd teinud selleks, et meil oleks ühtne indikaatorite nimekiri ja meie eesmärgiks on olnud just nimelt äh, edusammude mõõtmine ja teisalt oleme me nii palju kui võimalik rõhunud ka sellele, et nende liikmesriikide jaoks, kus äh, oleks lisaindikaatoreid vaja, oleks need ka võimalikud. nii et mõõdetavus ilmselt paraneb. nüüd proua Sippel rääkis äh, topelttööst, äh, nimelt et ei peaks kasutama Euroopa vahendeid selleks, et liikmesriikide eelarveid täita Äh, ütleme siis otse välja, härra Moraes viitas ka sellele, jah, kiusatus ilmselt liikmesriikidel on suur, igal pool kärbitakse ja nii edasi ja äh, ilmselt äh, liikmesriikidel ei ole lihtne sellele kirjale vastu astuda, aga kui on programmid, mida rahastatakse eelarvevahenditest, kuid millel, kui on liikmesriigid selliseid programme, mida rahastatakse praegu liikmesriigi eelarvest, kuid millel on väga selge Euroopa mõõde, siis me võiksime kaaluda, kas fondi vahendeid kasutada nendeks äh, ähm, majanduslikus kitsikuses, aga me hoiame väga pidevalt silma peal sellel, et Euroopa programmid oleksid täiendavad, mitte ei oleks asendavad või mingisugused topeltprogrammid Need programmid on ette nähtud seitsmeks aastaks, viidatud on konkreetsetele programmidele, aga projekte ei ole üldse välja toodud, räägitakse kategooriatest ja näidetest nende programmide puhul, nende programmide all ei ole konkreetseid projekte üldse välja joonistatud. see on suur äh, muutus võrreldes äh, varasemaga, me otsustasime kõik üheskoos, et meie programmid peavad olema paindlikumad selleks, et vältida bürokraatiakoorma suurenemist äh, selleks, et vältida mm, nii-öelda bürokraatlikus mõttes raiskamist. ja sellepärast ongi need äh, programmid paindlikud, me tahame spetsiifilisi, äh, spetsiifilist infot tegevuste kohta liikmesriikidelt ja kategooriate kohta, aga mitte projektidest ja me ei kavatse oodata viis aastat, nii nagu varem oli, et nende üle kontroll saavutada. me kontrollime liikmesriike aastapõhiselt, see on uur erinevus jällegi võrreldes eelmise perioodiga. nii et kui ähm, liikmesriigid projektid esitavad, siis nad peavad esitama ka konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas neid rakendatakse. see ei lähe vastu sellele, mida teie saadikud on palunud, et et jõuaks äh, teieni äh, nende tegevuskategooriate kohta äh, rohkemat infot. me oleme selleks täiesti valmis, aga äh, me räägime programmidest, kus on välja toodud tegevuskategooriad, aga mitte üksikud projektid. ja veel äh, proua Sippel viitas väga paljudele olulistele asjadele, kas äh, miinimumprotsenti võetakse tõsiselt? jah, ausalt öeldes isegi tõsisemalt, kui ma arvasin, et nad kavatsevad seda teha Äh, ma võib-olla sissejuhatuses seda välja ei öelnud selgelt. tuuakse alati põhjusi eranditeks, need on täie-, see ei tähenda muidugi seda, et kõiki neid põhjendusi me peaksime mm, toetama ja nendega nõus olema. mõnikord on äh, need põhjendused õigustatud, teinekord mitte ja kui see asi teid huvitab rohkem, siis me tulevikus teile lisainfot selle kohta oleme valmis andma. aga praegu võtavad kõik seda väga tõsiselt, keegi ei eira neid miinimumprotsente, äh, miinimummäärasid. ja nagu ma ütlesin, Amifi osas, mis on siis varjupaigafond, on erandeid väga-väga vähe ja me ei pea nende eranditega nõustuma, kui nad ei ole piisavalt hästi põhjendatud meie meelest aga sellest ma võin siis tulevikus kunagi rääkida täpsemalt. ja põhimõtteliselt olen ma nüüd vastanud vist kõikidele küsimustele, kui mõni küsimus jäi vastamata, siis, siis andke märku. härra esimees, suur tänu. Äh, jah, ma saan aru, et programmidesse on vastutuskohustuse äh, süsteemid äh, sisse kirjutatud, aga need küsimused äh,, mille kolleegid esitasid ja proua Guillaume'i näited äh,, toovad välja selgelt selle, et meil on vaja seda, et me saaksime liikmesriikide kaupa vaadata ka äh, Äh, praegust olukorda, võib-olla jaanuariks võiksite meile selle info saata. Ähm, saadikud on nõudnud seda, et, äh, et vastutuskohustus oleks äh, karmimalt paika kirjutatud, see on, see on ilmselge soov, praegu see nii ei ole. praegu me saame ainult väga laia ülevaate ja teie tänane sissejuhatus küll täiendas seda aruannet, mis te meile olete saatnud, aga, aga me tahaksime siiski rohkemaid detaile näha aga suur tänu äh, siis täna siia tulemast. proua Sipel, mul on veel üks lühikene küsimus, võib-olla on tekkinud siin üks keeleline probleem. Te äh, rääkisite riikidest, äh, kes on taotlenud erandeid, mitte pidada kinni miinimumprotsendist ja ütlesite, et me üritame nii palju kui võimalik lisainformatsiooni saada. kas see siis tähendab seda, et on ka võimalikud olukorrad, kus liikmesriigid ei saadagi seda lisainformatsiooni, see võib olla valesti aru. kõneleja ütleb, et ei, et ähm, jah, äh, see oli vist keeleprobleem. jah, äh, ma nüüd vabandan, jah, võib-olla ma oleks pidanud äh, sellele punktile rohkem tähelepanu pöörama. täna ma ei saa seda kahjuks, seda lisainfot teile pakkuda, aga ma olen valmis seda tegema ma tean, et see on kõikide meie jaoks, teie ja meie jaoks oluline punkt ja kavatsen nii palju kui võimalik infot teiega jagada, nii palju kui võimalik, vähemalt äh, alati siis, kui see on võimalik. praegu on aga seis selline, et horisontaalmäärus sõnastab äh, selle, et me informeerime parlamenti kogu protsessi osas ja me oleme selleks ka valmis, aga programmid äh, lang-, osas langetatakse otsused selle menetluse kohaselt, nagu ma enne varem ütlesin. Ähm, härra esimees ütleb, et see on nii palju kui võimalik, see on ametnike keel, kui mina ka selle juba üle võtan, siis hoiatage mind, et see ei hiiliks sisse minu sõnavarasse aga suur tänu komisjoni esindajale, me kirjutame teile ja tahame seda lisainfot. see on tänase arutelu peamine sõnum ilmselt. suur tänu. kallid kolleegid, me oleme asjad nüüd ilusti paika saanud ja ei pea rohkem edasi lükkama midagi ja läheme edasi kohe järgmise päevakorrapunkti juurde. tundub, et kõik kolleegid, kes peaksid siin olema, siin ka on. istuvad vähemalt oma kohtadel küll. nii et äh, Läheme asja juurde. meie külalised äh, on ka teel kohtadele ja ma siis tutvustan järgmisena, räägime Euroopa Parlamendi poliitika osakonna uuringu kohta, mille nimeks on uued lähenemisviisid, alternatiivsed võimalused ja viisid rahvusvahelised kaitset taotlevate isikute juurdepääsuks varjupaigu menetlustele, selle on koostanud meie poliitikaosakond C ja äh, siis äh, võtavad äh, mm, koha võtavad sisse siin ähm, proua Violetta Moreno Laks, kes on Queen Mary ülikoolist, ülikool, ähm, Queen Mary ähm, osakonnast Londoni ülikooli juurest, siis on Catherine Costello ja Andrew Mellon professorid, ausalt öeldes teie pealkirjad, akadeemilised tiitlid lähevad ainult pikemaks ja pikemaks, ma saan aru, miks, sest et ähm, üldiselt need, kes rahastavad äh, õppetoole, on ameeriklased ja nendel kipuvad olema väga pikad nimed, aga see oli siin väike ähm, äh, vahemärkus, äh, ühesõnaga Catherine Costello töötab äh, Andrew McMellani Äh, assotsieerunud professorite programmis rahvusvahel- inim- äh, inimõiguste küsimustes ja siis härra Minos Mosurakis härra Mosurakis on äh, Oxfordi ülikoolis pagulaste uuringute keskuse juhataja. Äh, see uuring Uued lähenemisviisid, alternatiivsed võimalused ja viisid rahvusvahelised kaitset taotlevate isikute juurdepääsuks varjupaigamenetlustele on uuring, mida me oleme nõudnud aastaid ja libekomisjon on siis koos meie politsei, poliitikaosakonnaga sellele palvele vastu tulnud ja täna räägime me siis äh, sellest äh, uuringust. mul on hea meel anda sõna meie ekspertidele me ei ole varjupaiga küsimustest äh, palju aeg, kaua aega rääkinud, on olnud teisi teemasid vahepeal ja vaatan, kes esimesena peaks sõna saama. professor Costello kõigepealt, palun. suur tänu, härra esimees, austatud saadikud, väga suur au on teile tutvustada täna meie uuringut ja loodetavasti on see ka õigel ajal äh, korraldatud. Äh, tegemist on tõesti äärmiselt olulise hetkega Euroopa kohustuste mõttes äh, varjupaigataotlejate suhtes me oleme seninägematu kriisiga silmitsi, arvestades seda, kuidas praegu inimvood liiguvad Euroopas, kui palju on kodudest välja aetud inimesi, Süüria pagulaste kriis äh, Äh, on toonud kaasa selle, et seninägematu arv äh, inimesi on veel selles piirkonnas äh, väga kinni jäänud nii-öelda meie uuringut ei koostanud mitte ainult meie kolmekesi, vaid meil on veel kaks kaasautorit, kes ei saanud täna osaleda kohtumisel, Elsbeth Gild ja Madeline Garlic ja lisaks sellele oleme teinud koostööd ka paljude teiste teadusnõukogudega Äh, võib-olla peaksime rääkima sellest, mida meie uuring ei uurinud. me ei uurinud äh, seda, et äh, kuidas turvaliselt saab tulla Euroopa Liitu, sellele meil ei palutud tähelepanu pöörata. Teieni jõudis väga üline aruanne teiste teadlaste poolt, kes rääkisid sellest, kuidas on seaduslikult võimalik saada viisasid humanitaarkaalutlustel ja ma paku-, soovitaks neil seda lugeda ja lisaks sellele on olnud terve rida teisi uuringuid, mis puudutavad ohutuid juurdepääsukanaleid Euroopasse, kuidas ümber asustatakse pagulasi, kuidas evakueerida pagulased kriisihetkedel ja kuidas tagada suurem paindlikkus viisarežiimides selleks, et inimesed ei peaks eluohtlikke äh, Ähm, retki ette võtma selleks, et Euroopasse jõuda, nagu ma aru saan, Austria siseminister on täna pärastlõunal tulemas siia selleks, et äh, rääkida Euro äh, Austria ettepanekust Euroopa ümberasustamise programmi jaoks äh, turvalise juurdepääsu küsimus on äärmiselt oluline küsimus ja ka nende asjadega meie oma uuringus tegelema ei pidanud. aga sissejuhatusena tahtsime me kindlasti siinkohal öelda, et igal juhul isegi kui Euroopal oleks äh, äh, sobivad äh, turvalised kanalid varjupaiga taotlejate vastuvõtmiseks, ei peaks see tähendama seda, et loobutakse põhikohustusest pakkuda neile, kes varjupaika taotlevad, kaitset, kui nad Euroopa territooriumile ei jõuaks ma ütleksin et isegi kui meil oleks selline programm mis tunnustab pagulasi kes tulevad väljastpoolt euroopa liitu kui meil oleks isegi paigas sellised süsteemid et mõned varjupaigataotlejad saaksid seaduslikult äh, siseneda euroopa liitu ei oleks nad asenduseks tänaste õiguslike kohustuste rakendamisele need peab olema ka struktureeritud nii et äh, arvestataks sellega et inimesel on õigus lahkuda oma koduriigis ja õigus euroopas varjupaika taotleda nii et äh, see oli siis see, millest me lähtusime oma uuringu koostamisel ning äh, me tegime siis, äh, esitasime terve rida väiteid spontaanse varjupaiga taotlemise kohta Euroopas. me ütlesime kõigepealt seda, et varjupaiga taotlejad Euroopa öö, ähm, seadusandluse tõttu on üldiselt nii-öelda ebaregulaarsed varjupaiga taotlejad, nad on võtnud ette eluohtliku retke siia jõudmiseks ja on väga haavatavas olukorras, kuivõrd nad juba on sellises olukorras, et nad peavad sellise eluohtliku reisi ette võtma ja meie uuring äh, uurib siis äh, seda kaitset ja mm, esimest vastuvõttu. Need on omavahel äh, seotud fenomenid ja me tahame seda rõhu, rõhuda, varjupaigasüsteemide toimimine, see, kuidas varjupaiga taotles, taotlejaid vastu võetakse ja kuidas neile see varjupaiga taotleja staatus antakse, see on seadusandluses küll sisse kirjutatud, kui me tahame, et need süsteemid õigesti toimiksid ja et varjupaiga taotlused vaadaks läbi kiiresti, tuleb midagi ära teha esimeses kontaktpunktis me peame, äh, keskendusime ühtsele äh, taotluse käitlemisele ja kohustuse jagamisele ja kohustuse jagamise ajal, äh, all me peame silmas nii taotluste läbivaatmist kui ka kohustuse jagamist varjupaigaotsuste positiivsu, positiivse vastuse osas praegu äh, ei ole nii, et kui üks liikmesriik langetab positiivse otsuse varjupaigataotluse osas, on see automaatselt kehtiv teistes liikmesriikides ja see tähendab seda, et see liikmesriik, kes töötleb neid varjupaigataotlusi või käitleb või läbi vaatab, kannab väga suurt koormat ja see tähendab seda, et kuigi ühes riigis oled sa saanud oma taotlusele jah vastuse, ei tähenda see see, et sa minna mõnda teise liikmesriiki ja liit- äh,, ühineda uuesti oma perekonnaga või mis iganes. ja me, me peame rääkima ühtsetest menetlustest, tulemustest ähm, selleks, et aru saada, mis on Dublini protsessi praegused probleemid ja me tahame rõhutada sellele, et paljud varjupaiga probleemid äh, meie süsteemis, me oleme ise nad tekitanud, liiga palju kasutatakse inimeste survestamist ja teisalt seda, et äh, ja, ja see on ka probleem, et meie süsteemid on liiga keerulised ja see tähendab seda, et üsna paljud inimesed liiguvad esimesest äh, Euroopa Liidu saabumise kohast lihtsalt edasi teise või kolmandasse kohta, jäävad registreerimata nendes äh, punktides. teinekord äh, on see taotlusprotsess väga pikk, ei ole võimalik esitada edasikaebust ja nii edasi. hästi toimivas süsteemis selliseid kitsaskohti ei oleks nii et me üritasime siis mõneti oma uuringus minna tagasi äh, selle süsteemi alguse juurde, metodoloogia. me keskendusime äh, ekspertide aruannetele, äh, juulis telliti meilt see uuring, me esitasime selle septembris ja me üritasime siis praeguse arusaama kohta selles osas, et kuidas need asjad toimivad, esitada kõige paremaid ettepanekuid ja me tahtsime kindlasti rõhutada seda, et ähm, esimene kontakt äh, varjupaiga taotlejaga äh, on äärmiselt oluline, kui oluline on see, et taotlused vaadatakse läbi kiiresti ja me täiendasime oma uuringuid ka mõningate teiste uuringutega, äh, kuid me saime üsna vähe vastuseid äh, Äh, aga uuringu me viisime läbi juulis ja augustis, sellel on oma mõju muidugi, aga üritasime siiski mõõta, et, ähm, et kuidas läheksid nii-öelda peale need ettepanekud poliitilises mõttes. selle uuringu sisu, see on ka teile jaotatud, ma võtan selle äh, kokku ja siis äh, anname, vastame teie küsimustele. esimene peatükk keskendub taustinfole varjupaiga taotluse iseloomu kohta taotlemise iseloomu kohta ja peatükis kaks üritasime me anda ülevaate äh, koorma üle, mida siis varjupaiga taotlejad Euroopale kujutavad. ja enne kui ma annan sõna Violetale, kes räägib statistilistest andmetest, äh, tahaksin ma öelda seda, et isegi kui me räägime varjupaiga taotlejatest koormast, koormana, siis see on üsna selline halvustav kõneviis, kuigi me oleme seda kasutanud äh, selles uuringus, aga me eh, oleme teadlikud ka sellest, et varjupaigataotluste läbivaatamise kulud eh, ei eh, sõltu mitte ainult nende hulgast, vaid ka mm, sellest metodoloogiast, mida kasutatakse ja me oleme selle komisjonile edastatud uuringutes öelnud ka varem, et üks kõige suuremaid kuluartikleid varjupaigaprotsessis on see, et kui kui äh, rõhuv see süsteem on, et kui näiteks kasutatakse inimeste kinnipidamist, siis see on väga kallis, kui süsteem on liiga keeruline äh, ja sõltub komplitseeritud äh, apellatsioonisüsteemidest ja kohtus käimisest, siis läheb asi veelgi kallimaks ja me tahtsime lihtsalt äh, siia arutelu tuua vähe, väga selge ja lihtsa punkti koorma jagamisest, see on oluline, me oleme praegu ajahetkel, kus äh, kaalutakse alternatiive Dublini režiimile, aga enne kui me hakkame äh, varjupaiga taotlu, taotlemise koormat jagama, tuleb mõelda kõigepealt sellele, et kas seda koormat ei ole me ise tekitanud oma õiguslike süsteemidega, mis lähtuvad Euroopa õigusest, aga nüüd annan sõna Violettale. Thank you very much. So um, looking at suur tänu. kui me vaatame statistilisi andmeid ja me vaatame Euroopa ühtse süülisüsteemi nelja äh, perioodi üheksakümmend üheksa, kaks tuhat neli, kaks tuhat üheksa, kaks tuhat neliteist, siis äh, ühtne Euroopa süülisüsteem äh, loodi, edasi kaks tuhat neli on selle süsteemi lõpuleviimise kuupäev, kaks tuhat üheksa on aasta, kui Amsterdami leping vabandab kõneleja, ütleb Lissaboni lepingu äh, jõustumine ning äh, äh, põhiõiguste harta sai õiguslikult siduvaks ning kaks tuhat neliteist on praegune hetk. pärast teise faasi lõpulejõudmist ühtse asüülisüsteemi juures need on kõik võtmetähtsusega daatumid siin ja seetõttu keskendusime just statistiliste andmete kogumisel ja analüüsil neile kui me vaatame asüülitaotlejate äh, arvu nelja tulva puhul, näete, siin on üllatavalt väike. hoolimata sellest, et Euroopa Liit on aina laienenud äh, viieteistkümnest liikmesriigist, äh, lisandus kaheksa liikmesriiki selles perioodis ja tegelikult asüülitaotluste arv on jäänud üsna stabiilseks, tegelikult võime isegi neto vähenemisest rääkida sellepärast et äh, koguarv jääb samaks, olgugi et liikmesriike on rohkem. Äh, edasi, järgmine slaid statistika seoses. Äh, need andmed näitavad siin, et Dublini süsteemi mõju on olnud piiratud, mis puudutab vastutuse jagamist liikmesriikide vahel mis väga suures kontrastis on praegu Dublini üleviimiste kuluga, mis puudutab rahalist kulu ja ka inimressurssi Äh, asüülitaotluste netovastuvõtjad Euroopa Liidus vastavalt sellele slaidile äh, on jäänud aja jooksul väga stabiilseks, äh, hoolimata sellest, et Dublini süsteem on jõustunud ning seda konventsiooni reformiti ning Dublin üks ja kaks määrused on läbi käinud päris suure reformi eelsel aja jooksul. meie käsutuses olevad andmed näitavad, et äh, Dublini üleviimised on praktikas olnud äh, väga väiksemahulised, olgugi et äh, taotluste arv on olnud suur ta, üleviimise taotluste arv ja ellu viidud taotluste arv ei ole omavahel kooskõlas. siin ei ole mingisugust ühtset kuluartiklit, mille me võime kõrvuli, kõrvale jätta liikmesriikide kohtud on pärsinud äh, üleviimist, mis on olnud äh, ohtlikud. kui me vaatame kättesaadavaid arvandmeid äh, eelmise aasta raportite põhjal, siis me näeme tegelikult, et suur lõhe on kaheteistkümne protsendi taotluste vahel ning üleviimiste üldsumma puhul kolm protsenti ainult on olnud tõhusad ellu viidud taotlused mõned ei ole õnnestunud äh, seetõttu, et äh, Dublini puudujäägid on äh, seda põhjustanud. peatükk number kolm räägib võtmeinitsiatiividest, mis ähm, siis esmaste kontrollide, esmase vastuvõtu ning andmete analüüsi puudutavad Äh, ühtsed andmetöötluse algatused. Äh, see uuring äh, viitab, millised algatused on juba ellu kutsutud, aga mida ei ole lõplikult rakendatud. integreeritud Euroopa Liidu menetlussüsteem on nagu lõppeesmärk. tänane praktika aga on erinev. EASO pilootprojektid on siin erinevas asüüli taotlemisprotsessis äh, täna rakendusel. loodetavasti tähendab see seda, et tulevikus on äh, rohkem ühtseid tegevusi. mineviku kogemused analüüsisime ka läbi, äh, mitmepoolsed äh, erinevad koostöövormid, sealhulgas rahvusvaheliste organisatsioonide ja mittetulundusühingute osalemine ning erinevad äh, ühekordsed äh, projektid, äh, näiteks ÜRO, ÜRO pagulaste agentuur, kes on toetanud Mare Nostrum projekti. mis puudutab alternatiivseid vastutuse võtmist, siis ühest küljest me keskendume Euroopa Liidu kesksele Äh, asüülitaotlussüsteemi ähm, lähenemisele, seda toetavad teatud rahvusvahelised organisatsioonid ja äh, vabakond. Äh, siin on erinevalt vahendid, mida toetab ka solidaarsusklausel artiklist kaheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus siin on äh, ka positiivsete asüülitaotlusotsuste äh, vastastikune tunnustamine, mis on juba artiklis seitsekümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimislepingus äh, paika pandud selleks, et oleks pagulasel ühtne staatus, mis kehtiks terves Euroopa Liidus. edasi, mis puudutab ühtne taotluste menetlemist ning Dublini süsteemi Äh, ülevaatamist äh, nii, et äh, pagulased jaotuks võrdsemalt liikmesriikide vahel. meie uurimus näitab, et meil on vaja kindlasti asüülitaotlejate häält rohkem arvestada, kui me mõtleme reformide peale. arvesse tuleb võtta ka loomulikult Euroopa Liidu õigusaktide piiranguid ja liikmesriikide õiguskorra piiranguid kui me vaatame tänaseid õiguslikke takistusi, siis äh, see on meil kirjas äh, meie uuringu neljandas peatükis. siin on äh, teatud asüülitaotluste menetlemise piirangud õiguslikult, vaja on vaadata läbi kõik asüüliotsused, sealhulgas ka tagada tõhusad õiguskaitsevahendid ja tagada esmane vastuvõtt meil on teatud võtmeõigus äh, küsimused tuvastatud selles uuringus äh, artiklid nelikümmend üks ja nelikümmend kak-, seitse Euroopa Liidu põhiõiguste harta, äh, mis tagab kõigile tõhusat õiguskaitsevahendit ning asüülitaotluse otsus ei ole mitte ainult lõppotsus, mis pärineb taotlejast kui sellisest, vaid oluline on tagada ka Äh, taotlejate erivajaduste rahuldamine, äh, kuidas jaotada asüülitaotlejaid, äh, kogu nende intervjueerimine ja uurimise protsess. see kõik peab olema allutatud tõhusatele õiguskaitsevahenditele ning tõhusatele haldusmehhanismidele ning tõhusad haldusvahendid ja tõhus õiguskaitse, nagu öeldud, Äh, tähendavad detailseid standardeid, äh, mida me ka uuringus käsitlevad äh, tänases, tänastes õigusaktides on see kirjas ning ka Euroopa Liidu kohtu, kohtupraktikas. ligipääs pagulastaatusele peab olema tagatud mitte ainult õigusaktides, vaid ka praktikas ning loomulikult proaktiivselt tuleb tegeleda nende taotlustega nii, et äh, paika on pandud kompetentne äh, ametkond, pakutakse tõlketeenuseid ning ka õigusabi, kui seda vaja on. edasi, kui taotluse protsess alguse saab, on taotlejal õigus põhiõiguste kaitsele, see on kõik Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kirjas ning äh, ühtse asüülitaotluse äh, instrumentide läbi samuti ning äh, kolm võtme õigust siin on õigus vabadusele, pere ühtsusele ning ja mitte tagasisaatmine. Euroopa Liidu kohtupraktika näitab et äh, esmane vastuvõtt algab siis, kui äh, taotleja on taotluse esitanud ning siin on mitmeid äh, standardeid, mida tuleb tagada taotlejale, näiteks elustandard ja erivajaduste kaitse. kui me vaatame erinevaid vastuvõtu tingimusi, siis kohtupraktika ütleb, et vastuvõtmistingimused tuleb tagada kõikidele taotlejatele sellest hetkest, kui taotlus esitatakse Äh, sellel inimesel on siis õigus saada äh, direktiividest lähtuvalt äh, kaitset ja kohtlemist. mõned slaidid on mul veel, mis puudutab taotlejate õigusi praeguste õigusaktide kohaselt, siit saan kiirelt läbi klõpsida. järgmine slaid näitab, kuidas esmased uurimistegevused tuleb läbi viia, taotlejal on äh, õigus õiguskaitsele vastavalt äh, tema äh, konkreetsest olukorrast ning täna me näeme, et negatiivsed otsused viivad järgnevate protsessideni, taotlejal on õigus esitada apellatsioon ning protsess peatub automaatselt ja kui sellelt aluselt me läheme edasi äh, Dublini süsteemi analüüsi juurde tänasel päeval, siis äh, annan siin äh, professor Costellole kohe-kohe sõna, aga enne tahan veel öelda, et need Dublini garantiid, mida me analüüsisime oma peatükis number neli, on erinev Äh, erinevaid aspekte oleme vaadanud, äh, arvutasime siin inimressursi kulu, majanduskulu ning õigusabikulu. mis puudutab inimressursiga äh, seotud kulu, siis meie raport näitab, et Dublini süsteem on teatud vajakajäämised. Need inimesed, kes Dublini süsteemi järgi taotlusi esitavad, on täna ohvriks äh, langenud nendele vajakajäämistele, näiteks nende põhiõigusi äh, teatud äh, juhtudel rikutakse. edasi, majanduskulu ei ole võimalik praegu väga täpselt välja arvutada. hinnangud näitavad, et need kulud on väga märkimisväärsed, aga konkreetseid numbreid praegu ei saa öelda, sellepärast et andmed on vajakajäävad ja annan kohe kolleegile üle, aga tahan veel öelda, et Äh, kui me üldiselt äh, Dublini süsteemi hindame täna õigussüsteemi kulukuse äh, seisukohast, siis tänased õigusaktid on tekitanud mitmeid õiguslikke tõrkeid mitmel tasandil. Euroopa Kohus on maad, maadelnud nende küsimustega ja on seadnud tegelikult ka Dublini süsteemi üldse küsimärgi alla. sellepärast, et kuna Dublini üleviimiste süsteem ja väljasaatmise vastane süsteem on omavahel äh, vastuolus, äh, siis Dublini süsteem hästi ei toimi ning meie uuring järeldabki, et praegu on õige ajahetk selleks, et äh, vaadata üle Dublini süsteem ja ehk reformida ka praegust kehtivat süsteemi me saame aru sellest, et äh, Dublini süsteem on äh, paigas ja mitmed äh, riigid on endiselt Dublini süsteemist vaimustuses mitmetel põhjustel. Dublin ilma sunnita on see lähenemine, millele me oleme keskendunud ja aeg on napp, aga me siin rõhutame seda, et Dublini süsteem praegusel hetkel äh, on võimalik ellu viia paremini ja institutsionaliseerida paremini, nii et vähendada ka õiguskulusid ja inimressursi kulusid. Äh, sellepärast, et see viiks ilmselt äh, poliitiliste vastuoludeni ning ka taotlejate enda väga negatiivsete meeleoludeni, sellepärast et Dublini süsteem praegu näitab, et Äh, liikmesriigid äh, ei kohandu hästi selle süsteemiga ning see ei ole väga praktiline. edasi oleme me läinud äh, õiguspõhimõtetest edasi ning pannud kokku teatud põhimõtted, mida tulevikus selliste õigusaktide puhul silmas pidada. esiteks me ütleme, et liigset sundi tuleb taotlusprotsessis vältida ning me oleme järgmise institutsionaalse disaini siin ehitusklotsid paika pannud, kui me tubli, Dublini sarnaseid süsteeme tulevikus äh, püüame luua, äh, siis me peaksime kõigepealt äh, karistusmeetmeid vähendama ebaregulaarse rände puhul ning igasuguseid sunnimehhanisme vähendama samuti. mis puudutab vastutuse võtmist ning usaldusväärsust, mis taotluste süsteemile rakendub ja mitme osaleja äh, kaasamist süsteemi, siis esimene raskus praegu on see, et äh, mõlemad osapooled, taotluste esindajad ning ametnikud, äh, neil puudub usaldusväärne suhe ja me oleme püüdnud seda usaldust taastada erinevatel viisidel siin. me tahame tagada, et taotluste menetlemine läheks kiiresti, nii et pagulastele pagulased saaksid, nende õigused saaksid täidetud ja nad saaksid integreerida ennast ühiskondadesse. minu kolleeg kohe teatud järeldusi hakkab põhjalikumalt lahkama ja siis ma võtan ka küsimusi. aitäh, Kevin, tere hommikust! ma tahaksin anda kiire ülevaate sellest äh, uurimusest, mis me tegime kuna see uuring oli suhteliselt piiratud, nagu juba rääkisime, saime me küllalt äh, vähe tagasisidet äh, ja pigem konkreetseid seisukohti kui sellist materjali, mis lubaks teha järeldusi. Äh, selle uurimuse läbiviimine näitas meile, et erinevaid äh, küsimusi nähakse väga erinevalt, näiteks ühine äh, menetlemine või asüülitaotluste jaotus. ja mis puudutab äh, seda ühist menetlemist, siis läksid samuti arvamused lahku, seisukohad läksid lahku, mõned ütlesid, et selline algatus on äärmiselt teretulnud, sest ta suurendab usaldust erinevate liikmesriikide vahel ja toob kaasa suurema koostöö ning tõhusama lähenemisviisi, tõhusama asüülisüsteemi ja et äh, need projektid, mis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal läbi viidi, on head, head äh, näited. kuid samas oli ka teisi arvamusi, mis ütlesid, et äh, ühtne menetlemine on ikkagi väga ennatlik ja et endiselt on mitmeid tõkkeid, näiteks õiguslikke, ehk siis, et puutub liik-, puudub ligipääs erinevate liikmesriikide andmebaasidele ja et on olemas ka praktilised probleemid, praktilised tõkked, näiteks keele küsimus mis puudutab asüülitaotluste jaotust, millest Catherine ka lühidalt rääkis, siis toetatakse üldiselt Dublini süsteemi alalhoidmist, sest leitakse, et Dublin on CIS-i äh, praegust olukorda arvestades parim variant, võttes arvesse ka hiljutist äh, Dublin kolm määrust ja arvatakse, arvatakse samas ka, et äh, Dublini määruse peaks äh, asendama uue mehhanismi, näiteks äh, jaotusvõtme või mõne muu süsteemiga, kus oleks olemas vajalikud kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed standardid. peale selle saime me erinevaid vastuseid ja reaktsioone ka positiivsete otsuste vastastikuse tunnustamise osas oli liikmesriike, kes ütlesid, et see on CEAS-i äh, järgne loogiline samm ja oli teisi, kes ütlesid, et äh, see on ennatlik ja et enne tuleb uues õigus, õigustikus kokku leppida, see tuleb harmoneerida. praegu erinevad asüülisüsteemid piisavalt harmoneeritud ei ole. vastastikune tunnustamine on teema, mis põhjustab äh, väga erinevaid reaktsioone mõned liikmesriigid ütlevad, et ähm, positiivsete otsuste vastastikune tunnustamine ning tunnustatud pagulaste ja teiste kaitsealuste isikute vaba liikumine ei ole automaatselt seotud. see tähendab, et pagulane ei saa automaatselt vaba liikumise õigust, kui tema süülitaotlus äh, rahuldatakse, kui ta saab positiivse otsuse. kõigis liikmesriikides see ühtemoodi ei ole ja seetõttu võime me teha ilmselt sellise järelduse, et poliitiline maastik on praegu väga kirju et liikmesriigid liiguvad erinevates suundades ja et meil on vaja need teemad põhjalikult läbi arutada, enne kui me saame mingi konkreetse ettepaneku välja töötada. ja ma arvan, et nüüd on aeg küsimuste ja vastuste vooruks. aitäh, mina juhatan selle sisse, ütleb härra esimees. nüüd on siis nii, et sõna saavad liikmed, kes seda soovivad. aga enne, kui ma selle avan, ütlen ma, et me tegelikult räägime ju pidevalt asüüli, asüülisüsteemist ja väga konkreetsetest küsimustest, näiteks tagasisaatmine ja ka sellest, milline on praegu olemasolev asüülipakett. Teie ettekanded olid väga huvitavad, sest lisaks harilikele raportitele, mis sellistest osakondadest tulevad, rääkisite te ka mudelist, praegu siis Dublini mudelist, aga igal juhul oli teie ettepanek väga huvitav. Dublini määrus või Dublini süsteem, aga ilma äh, sunnimeetmeteta. Dublini süsteem on väga keeruline ja bürokraatlik äh, asüülisüsteem ja ja see, mis te meile rääkisite, oli huvitav, kuigi see süsteem sisaldab ka sunnimeetmeid ja hoiatavaid meetmeid. ma arvan, et väga oluline on esitada ka keskse tähtsusega poliitiline küsimus, sest enne seda mingit, mingist jaotusest rääkida ei saa, ehk siis liikmesriigid peavad kõigepealt muutma oma poliitilist seisukohta mis puudutab äh, statistikat ehk siis seda, millistesse riikidesse asüülitaotlejad lõpuks jõuavad, siis meil on kakskümmend kaheksa liikmesriiki. ja kõik need riigid peavad äh, kõigepealt võtma mingi poliitilise seisukoha. nüüd aga annan ma sõna kolleegidele, kes tahavad küsimusi esitada. paljud äh, ju osalesid ka uurimuse korralda-, koostamises ja tõlgendustes. nüüd härra Dion. suur tänu teile, härra esimees minu fraktsioon taotles selle uurimuse läbiviimist ja seetõttu on mul väga hea meel, et seda ka tehti. seal öeldakse väga õigesti selles uuringus, et olenemata sellest, milline on liikmesriigi poliitiline olukord, on Dublini süsteem iseenesest äh, läbi kukkunud. ta ei toimi. Ehm, kui ta veel üldse toimib, on siis ainult mõnes liikmesriigis ning asüülitaotlejate üleviimine ühest liikmesriigist teise on äh, minimaalne ja sellega kaasneb igal juhul suuri kulutusi nii inimressursi ajal kui, inimressursi alal kui ka õiguslikus mõttes. seetõttu tuleks meil kindlasti Dublini tulevikust rääkida, sealhulgas rääkida sunnimeetmetest. ma arvan, et sellest debatist oleks meile kõvasti kasu. kui me esitasime taotluse uuringu läbiviimiseks siis me tõime ka põhjenduse, seda me teeme alati, aga lisasime ka omapoolse lühikese dokumendi, kus ütlesime, et me tahame eriti teada, mismoodi me äh, kavatseme lahendada pika ja keerukalt valvatava välispiiri küsimuse ja kuidas liikuda siis sealt edasi sisepiiride küsimuse juurde ja selle juurde, et meil oleks vaja, et piirialadel oleks Euroopa asüülikeskused, mitte näiteks Itaalia või Hispaania või kellegi asüülikeskus, vaid Euroopa asüülikeskused, ühtsed keskused. loomulikult oleks vaja teatud tagatisi, et täidetakse ähm, taotluste menetluse, menetlemise täpset korda ja kõike muud ja loomulikult on see ülesanne väga keeruline. sellepärast, et meil tuleb teada, kes vastutab, kes vastutab näiteks äh, apellatsioonimenetluse eest, kes vastutab äh, asüülitaotlejate tagasisaatmise eest ja selle eest, kuidas äh, jaotada laiali keerulised asüülitaotlused. kõiki neid asju me küsisime. aga vastuseid ma ei näi-, näinud. see valmistab mulle pettumuse sest ma olin lootnud, et te ütlete, et see ei ole praktikas teostatav, see ei ole asjakohane. või siis vastupidi, et jah, need teemad on olulised ja nendega tuleks detailselt tegeleda. kuid kahjuks ei näe ma selles uuringus mitte mingeid vastuseid, mitte mingeid argumente, see on lihtsalt äh, mõne lehekülje pikkuline, pikkune pikkune osa on pühendatud minu küsimustele, kusjuures raport ise on väga pikk. nii et minu meelest on äh, sellega midagi valesti, kuigi see uuring äh, sisaldab ka kasulikke elemente, eriti mis puudutab seda, mida te rääkisite sunnimeetmetest, aga kui vaadata, mida sund õieti tähendab, siis on siin pigem öeldud ainult seda, et liikmesriik peaks ettevaatusega suhtuma süülitaotleja saatmisse äh, Äh, sellisesse liikmesriiki, kus äh, vastuvõtutingimuste järgmine ei ole tegelikult tagatud. nii et äh, mulle tundub, et seda on liiga vähe ja et probleemid, mis meil praegu on, on niivõrd suured, et me peame minema tõesti väga palju kaugemale ja suutma näha ka Dublinist edasi. me peame selgeks tegema, kas Euroopal on ühtne asüülisüsteem ja kui on, siis milliseid tagajärgi see toob kaasa järgmises etapis? nii et ma tahaksin väga vastuseid neile küsimustele. Need küsimused olid tõesti väga otsekohesed. ja nad esitas kolleeg, kes algatas selle uuringu koostamise nii et ma annan praegu sõna kohe vastuseks ja alles siis äh, uuesti sõna küsimusteks. kuid siiski ei enne Silvi. aitäh. ma olen ma, ma ei ole seda raportit väga põhjalikult ähm, lugenud, aga ma ei saanud täpselt aru, mida te rääkisite, sellepärast et härra esimees tegi äh, meile lühikese kokkuvõtte, ütles, et nüüd tuleb mingisugune uus äh, Dublin. ma eeldasin, et te räägite uuest parandatud Dublinist ja ma tahaksin äh, teada, mis on siis need täpsed äh, uuendused, te rääkisite sellest, et meil oleks vaja alternatiivi olemasolevale süsteemile, te rääkisite, millised on probleemid, te selgitasite, millised on raskuspunktid, eriti mis puudutab siis äh, ühtset asüülisüsteemi ja Dublinit, et äh, mida tuleks äh, muuta ja te rääkisite ka sellest, et põhiline probleem seisneb selles kaheteistkümnes protsendis, kel, kes tahetakse üle viia teise liikmesriiki, nendes asüülitaotlejates ja ähm, see tõeline raskuskese siis siin ongi. ma tahaksin teada saada täpsemalt selle kohta, millest te rääkisite oma järeldustes. kas te kavatsete selles küsimuses, kas selles küsimuses kavatsetakse midagi ümber vaadata, milliste kriteeriumite alusel? sellepärast et äh, ka mina olen seda küsimust äh, teiste saadikutega arutanud ja mõistnud, et äh, praegu ei ole teisi võimalusi, aga kas te võiksite öelda, mismoodi seda süsteemi siis peaks muutma, kas peaks vastu võtma mingid uued kriteeriumid või lihtsalt optimeerima praegust olukorda. minu meelest on see äärmiselt keeruline olukord ja äh, see võib kaasa tuua ka tõesti suure äh, negatiivse mõju ühtsele asüülisüsteemile, aitäh! kui me kaalume süsteemi eeliseid ja puuduseid, siis tõesti tuleb ka sellele mõelda nüüd äh, härra Aguilar suur tänu, et te mulle sõna võtate, sõna annate. palun rääkige mikrofoni. Pole siis ime, et see, mida mina tahtsin öelda, on juba ära öeldud, kolleegid juba ütlesid seda. sellepärast, et kõigil on ju selge, et isegi meie, kes me teame, mismoodi asüülipoliitika on välja kujunenud ja kuidas seda on muudetud pärast seda, kui Lissaboni leping lõpuks jõustus. isegi meie ei saa tegelikult äh, piisavalt aru. see on äärmiselt raske, see on keeruline. sellepärast, et asüülipoliitika on täis äh, erinevaid äh, raskeid elemente. maikuus enne Euroopa Parlamendi valimisi viisime me kõik läbi valimiskampaania ja ütlesime, et asüülipoliitikat uuendati pärast Lissaboni lepingu jõustumist. me ütlesime seda küll, aga meid ei kuulatud, meid ei võetud kuulda, sellepärast et erinevatel liikmesriikidel on väga erinev praktika ja see tähendab seda, et asüülipoliitika rakendamine on liikmesriigiti äärmiselt erinev. ma tahaksin küsida, milliste meetmetega on meil võimalik need erisused ületada? võttes arvesse, kui suur on liikmesriikide manööverdamisruum? kui nad valivad, mismoodi neid äh, uusi kavasid rakendada milline oleks parim viis nende puudustega tegelemisel? kas on võimalik kaaluda seda, et loodaks mingisugune Euroopa rakkerühm, mis tõesti oleks euroopalik, Euroopa tasandi rakkerühm, mille abil tagada, et uus asüüliteemaline õigusloomepakett on midagi säärast, mida liikmesriigid ka tõsiselt võtavad ja ühtemoodi rakendavad sest praegune asüülipoliitika on järjest vähem heterogeenne. ja seetõttu tekib liikmesriikide vahel äärmiselt suuri erinevusi. ühest küljest öeldakse, et meil on eesmärgid, aga teisest küljest ei õnnestu neid täita. kas oleks võimalik Lissaboni lepingu raames midagi ette võtta? see on minu küsimus jah, midagi sellist, mida siis ka rakendatakse, olgu, aitäh sulle. Cecilia Wikström, palun. suur tänu. ka mina tahaksin kõigepealt öelda aitäh raporti eest, selle uuringu eest, mida meile siin esitleti juunis võtsime me vastu ühtse Euroopa asüülisüsteemi ja mõistsime hästi, et rakendusfaas kujuneb pikaks ja keeruliseks kõigis liikmesriikides. kui see süsteem aga rakendub, siis on meil olemas selgemad reeglid ja paremad tagatised kõikide asüülitaotluste jaoks Euroopas. me ei tohiks samas jääda loorberitele puhkama ja mõelda, et nüüd on meil täiuslik lahendus käes Te ütlesite väga selgelt, et see ei ole täiuslik lahendus ja et tuleb mõelda järgmistele sammudele, mida meilt nõutakse. Nende abil saame me tööd tõhustada ja kõrvaldada need probleemid, mida me isegi ei näinud, kui me selle paketi välja töötasime. tegelikkus ei ole alati nii lihtsalt ette ennustatav ma loodan, et see uuring aitab valgustada mõningaid probleemseid kohti ja ilmselt ka loodetavasti ka leida eh, häid lahendusi. ma olin Dublin kolm määruse raportöör ja olen nüüd eh, Dublini artikkel kaheksa eh, muutmise töörühmas. artikkel kaheksa käsitleb saatmata alaealisi. seda tööd tegin ma viimati alles mõne kuu eest ja need probleemid, mis sa, mis te välja toote selles uuringus, näitavad, et tegemist ei ole jätkusuutliku süsteemiga ei asüülitaotlejate ega liikmesriikide jaoks ning äh, kolleeg ka ütles, et tegelikult ei, ei äh, viida asüülitaotlejad teise riiki üle ainult kolm protsenti, äh, ainult kolme protsendiga see juhtub ning minu meelest peaks Dublini määruse alal lubatama rohkem kaalutlusõigust riikidele, see tähendaks seda, et koormus jaguneb ühtlasemalt ja arvestatakse ka asüülitaotlejate soovidega, kuid seni ei ole tegelikult mitte ühtegi märki sellest, et liikmesriigid saaksid mingisugust kaalutlusõigust rakendada. vastupidi, me näeme, et kaalutlusõiguse klausleid kasutatakse väga harva, kui üldse kunagi ja mul on väga raske ähm, uskuda, et liikmesriigid jätavad selle kasutamata, kuna nad on äh, nii heasoovlikud ja soovivad teha heategevust. isegi saatmata alaealiste, saatjate alaealiste küsimus, mida praegu arutab nõukogu ja arutab ka parlament, on selline küsimus, et liikmesriikidel peaks olema õigus alaealisi saata teise riiki, vähemalt äh, peaks neil olema see võimalus. kuidas me saame liikmesriike veenda? et äh, tulevikus ei ole jätkusuutlik käituda nii, nagu me käitume praegu, et meil on hädasti vaja muutust. võib-olla oleks vaja mingit äh, statistikat, et näidata, millised liikmesriigid Dublini määrust kasutavad ilma mingite sunnimeetmeteta. kuus liikmesriiki kannavad tänase seisuga kaheksakümmend protsenti kõikide, kõikidest asüülitaotlustest, kaheksakümmend protsenti kogu koormusest. see ei ole jätkusuutlik ja meil tuleb tõsiselt mõelda alternatiividele ma ei tea, mis saab edasi, aga tahaksin nüüd küsida, vabandage, et mu sõnavõtt on nii äh, äh pikk, kas oleks võimalik läbi viia mingisugused pilootprojektid, mida EASO juhiks ja mille äh, raames me siis äh, mõtleksime, mismoodi neid taotlusi menetleda. see peaks olema üle-euroopaline projekt, kas see oleks võimalik ja kas see võiks meid aidata edasi, aitäh! sel ajal, kui sa rääkisid, Cecilia, küsisin mina, kes ma olen siin küllaltki uus esimees, omalt poolt, et mida oleks võimalik teha sest ka uuringu autorite jaoks ei ole see protsess ju staatiline. jah, uuring on küll lõplikult valmis, aga uuringu autorid uurivad igal juhul neid küsimusi edasi. ma arvan, Cecilia, et see, mida sina just äh, ütlesid, on väga asjakohane. nüüd äh, Joseph. suur tänu, ma tahaksin öelda, et tegemist on väga olulise uuringuga ning päris palju rahustavaid elemente on siin ka kirja pandud. ja ma arvan, et positiivne on see, et me näeme seda, et äh, süsteemi, süsteemi saaks üles ehitada ka niimoodi, et seal oleks hirmutuselementi äh, sees või sunnielementi mind huvitab aga küsimus, mis ei olnud teie uurimise fookuses võib-olla otseselt, nimelt kus on süsteemi sisenemispunktid sest ilma selliste ligipääsupunktide reformi, kus iganes need kontrollid aset leiavad, ükskõik, kas siis äh, on tegemist humanitaarviisadega või ükskõik, kuidas neid mehhanisme nimetada, ma arvan, et see on siin keskne küsimus, kui me räägime riiki sisenemisel, kui äh, konkreetsed äh, riigid satuvad kõige suurema surve alla. edasi Äh, ma arvan, et seda kõike tuleb äh, üldiselt migratsioonipoliitika kontekstis näha. kui legaalseid võimalusi ei ole Euroopa Liidu tulemiseks, siis just äh, asüülsüsteem satub väga tugeva surve alla, sellepärast et taotlusi esitatakse lihtsalt sellepärast, et kuidagi teisiti ei ole võimalik legaalselt siseneda. Te rääkisite erinevatest poliitikatest ja ma arvan, et need see, need piirangud, mida te ette panite, on väga positiivsed, aga ma arvan, et äh, see ei ole ainukene vahend äh, probleemide lahendamiseks. meie kojas on eelkõige vaja just äh, nõuda poliitilist lahendust. ja mida me Dublini süsteemi asemel saaksime kasutada. praegu on ilmselt see kõige võim-, parem võimalik, kuidas, parem võimalus, kuidas sellega edasi tegeleda Ehm, me saame kasutada küll ajutiselt veel seda Dublini süsteemi, aga meil on vaja lõppkokkuvõttes konkreetselt poliitilist lahendust sellele probleemile. ja meie oleme Raiu rahvaesindajad ning meie eesmärk ongi seada tingimused just sellisteks muutusteks, aitäh! ja sellega ka äh, lõpeb küsimuste esitamine ma arvan, et äh, väga huvitav oli see, mida sa praegu ütlesid, et jah, poliitilist otsust on vaja, loomulikult tuleb nüüd siin meenutada ka esimest küsimust, et mida küsiti ja mida vastati. tegemist on igal juhul väga keerulise küsimusega, sellepärast et sellepärast, et te olete teinud Te olete teinud palju tööd, millega seonduvad erinevad poliitilised probleemid. Te rääkisite sellest, millised on takistused äh, ühtse asüülipoliitika rakendamisel, aga rääkisite ka poliitilise tahte äh, puudusest. ma ei hakka siin midagi omalt poolt äh, hinnanguliselt kommenteerima, lihtsalt tuletan meelde, mida ütlesite teie ja ütlen, et ka teie raport toob välja, kui keerulised need küsimused on me äh, küsisime konkreetseid küsimusi selle kohta, mismoodi lahendada olemasolevad probleemid, mida peaks tegema Euroopa Parlament äh, äh, oma õigusloomelises töös, millised on alternatiivid, millised on strateegiad, sellepärast et me räägime ju inimestest, need, kes asüülitaotluse esitavad, on inimesed, kellel peab olema ligipääs meie süsteemidele. nii et räägin tahaksin, et te räägiksite sellest ja räägiksite ka teistest küsimustest, mis praegu esitati ja menetlukist, menetluslikust küljest ütlen seda, et tegemist on lõppuuringuga, mis kahtlemata on väärtuslik ja on tähtis ja ma ei soovi jätta muljet, et ma alahindan seda pingutust, aga ma tahaksin, et te räägiksite ka sellest, mismoodi te edasi töötate. kõige tähtsam on meie jaoks rakendamine ja jõustumine ja see on ka selle paketi seisukohast kõige olulisem nii et äh, alustame võib-olla äh, Silvi küsimustest ja siis liikuge teiste küsimuste juurde. suur tänu nende küsimuste eest, mis te esitasite, ma proovin neile vastata lühidalt, sest ma tean, et ka minu kolleegid soovivad sõna. kõigepealt äh, see, mida ütles härra Dion. kui me vaatame ühist menetlemiskorda, ühist, ühtset menetlust ja seda, mis te rääkisite Euroopa süülikeskuste loomise kohta, siis jah, me mõtlesime sellele, mismoodi see keskus loodaks, ükskõik eh, kuidas seda tehtaks, asuks ta ju ikkagi ühes kindlas liikmesriigis ja talle ei laieneks mitte ainult Euroopa Liidu õigus, vaid ka selle konkreetse liikmesriigi õigus. üks asi, mida me oleme õppinud mitmetest empiirilistest uurimustest, on see, et eh, ressursside andmine teatud kindlale piirkonnale äh, või kindlale ülesandele, olgu selleks ressursiks siis logistiline abi, raha, inimesed, see on igal juhul väga kasulik ja samuti on kasulik eh, see, et eh, käideldakse mitut valdkonda korraga eh, mitmeid keskus, mitmete keskuste töös osaleb äh, kodanikuühiskond, kodanikuühiskonna esindajad ja see aitab kaasa sellele, et asüülitaotlejatel tekib suurem usaldus äh, asüülikeskuse ja selle riigi vastu, kus nad äh, viibivad. ja seetõttu jäime me kõhklevale seisukohale, kas on vaja luua suuremaid Euroopa-üleseid asüülikeskuseid esimese põhjuse ma juba nimetasin, see on õiguslik äh, segadus, sest et igal juhul asuks see keskus ühes kindlas liikmesriigis ja teiseks ei äh, pruugita suuri äh, suuri asüülikeskusi hästi vastu võtta või hästi tajuda, võidakse leida, et neid ei saa usaldada. seetõttu peame me oluliseks, et asüülikeskused oleksid väikesed. peale selle tahaksin öelda veel ühte üldist asja. asüülitaotlejate staatus peaks olema lühiajaline nii kaua peaks ta kestma, kuni tehakse kindlaks, kas isikul on asüülitaotleja, asüüli taotlemiseks õigus või mitte sama kehtib ka pagulase staatuse andmise kohta. üleminekuaeg, millal seda staatust antud ei ole, peaks olema võimalikult lühike. üldiselt ei saa asüülitaotleja ja pagulane minna äh, teise liikmesriiki, kui ei ole positiivsete otsuste vastastikust tunnustamist ja me loodame väga, et see vastastikune tunnustamine võimalikult kiiresti tuleb. me oleme ka avaldanud vastava dokumendi viimaste nädalate jooksul praegu on nii, et kui asüülitaotlus rahuldatakse, siis ei tunnusta seda automaatselt teised liikmesriigid. me oleme proovinud mm, mõelda innovaatiliselt, aga mõelda ka praktiliselt, millised lahendused võiksid eh, rohkem eh, toimida või paremini toimida. asüüli taotlemine ei peaks olema liiga keeruline protsess. Eh, tihti see seda on, sellepärast et asüülipoliitika rakendamine on keeruline. kui me tahaksime luua mingit uut innovaatilist algatust või süsteemi, siis tekivad uued rakendusraskused. kui oleks näiteks Euroopa asüülikeskus ja kohalik õig-, äh, asüülikeskus, siis tuleks otsustada, et milline asüülitaotlus antakse Euroopa omale ja milline siseriikliku ja siis oleks ikkagi hulk bürokraatiat, äh, sest et tuleks teha see otsus praegu on tegelikult olemas mõistlikud reeglid, eriti haavatavate inimrühmade jaoks, aga probleem tekib sellest, et tuleb kindlaks määrata, kes sellisesse rühma kuulub. nii et äh, ka siin valitseb oht, et äh, eriti haavatava inimrühma äh, definitsioon muutub omamoodi halduskoormust tootvaks asjaks. kui me vaatame mismoodi praegu toimub asüüli taotlemine, siis äh, et saime ka väga palju nõuandeid, ühest küljest öeldi, et võiks olla üks äh, väga suur Euroopa asüülikeskus ja teisest küljest öeldi, et äh, võiks olla palju väikeseid asüülikeskusi. EASO äh, on ka mõelnud sellele, millised pilootprojektid läbi viia ja loomulikult nende pilootprojektide raames tuleks lähtuda sellest, mis on asüülitaotlejate huvi. ma arvan, et minu kolleegid räägivad sellest teile kohe pikemalt ma arvan, et äh, ma vastan väga lühidalt ja väga üldiselt äh, ka järgmisele küsimusele, mis on väga üldine ja mis puudutab asüülipoliitika rakendamist äh, ja seda, et liikmesriikide vahel on lüngad. ma arvan, et siin on mitu vastust. teise põlvkonna õigusinstrumendid on suhteliselt uued asjad ja nende rakendamine alles kestab. on olemas ka uus finantsinstrument ja asüülivõimekust alles ehitatakse teatud liikmesriikides üles, nendes, kellel on praegu väiksem võimekus. kindlasti tuleks, tuleks asüülitaotlejate vastuvõtmisel kasutada ära ka kodanikuühiskonda. kodanikuühiskonda saab kasutada ka selles, et jälgida, kuidas Euroopa fondide raha kasutatakse ja kas seda kasutatakse nii, et vastuvõtuvõimekus tõuseks. ma arvan, et see on väga oluline Euroopa Inimõiguste Kohus tegi hiljuti lahendi, kus ütles, et Itaalias on erinevat tüüpi vastuvõtukeskusi ja et need, kes Dublini alusel tagasi saadetakse, viibivad reeglina kõige halvemas asüülikeskuses, see on justkui väike karistus, aga Itaalias on tegelikult ka paremaid asüülikeskusi, mida Euroopa pagulasfondist rahastatakse ning äh, väiksemad äh, asüülikeskused on need, mis teevad koostööd kodanikuühiskonnaga, kus aga pagulastel, vabandust, asüülitaotlejatel on tegelikult rohkem võimalusi saada abi ja paremini aru saada, milline on see õiguslik protsess, mille nad peavad läbima. võib-olla see on väga banaalne kirjeldus, aga tegelikult äh, on Itaalia hea näide sellest, et asüülikeskuste töö võib olla erinev ja et asüülitaotleja huve arvestatakse mõnedes paremini kui teistes Euroopas on mitmeid ülisuuri asüülikeskusi, kus asüülitaotlejale lihtsalt öeldakse, et sa võid ka koju tagasi minna ja see ongi ainuke abi või nõuanne, mille nad saavad. ma arvan, et palju raha saaks kokku hoida siis, kui me annaksime keskustele õigeaegselt abi, nii rahalist kui õiguslikku. sellisel juhul saaksid kõik oma tööga paremini hakkama ning Euroopa fondide raha kindlasti tuleb äh, äh, kasutada nii selleks, et suurendada liikmesriigi vastuvõtuvõimekust, ähm, kui selleks, et äh, kaasata erinevaid osalejaid, näiteks kodanikuühiskonda ja siis võidaksid sellest kõik. kindlasti tuleks mõelda ka sellele, kuidas vastuvõtutingimusi asüülikeskustes parandada. ja lõpetuseks ütleksin seda, et mis on Dublini alternatiiv. ma arvan, et siin on kaks aspekti, mida kaaluda tuleks esimene on see, et ähm, jaotuskriteeriumid võib teisiti jagada. ma arvan, et äh, kõik, äh, kel, kes on siin eksperdid, teavad isegi, mismoodi neid kriteeriumi, kriteeriume arvestatakse, näiteks äh, mitu asüülitaotlejat millisesse liikmesriiki, milline protsent millisesse liikmesriiki. ma arvan, et ähm, selles osas tuleb saavutada kokkulepe me ei ela ju enam ajastus, kus ainult ähm, äh, riigid seda küsimust äh, kontrollivad, praegu toimub äh, koosotsustusmenetluse raames nende protsentide määramine. loomulikult on igal liikmesriigil oma suveräänne õigus teha otsuseid, aga meie Euroopa Parlamendina oleme, ähm, teie olete ähm, koos otsustusõigusega institutsioon, nii et äh, kokkuvõttes on võimalik äh, neid äh, protsente määrata, aga tuleb mõelda ka inimlikule aspektile, ehk siis äh, kuhu läheb inimene, see inimene, kes asüüli taotleb. Euroopa reaalsus on praegu selline, et äh, inimesed äh, tulevad siia ka ebaseaduslikult, äh, kasutades põhimõtteliselt inimkaubitsejate abi ja kes ei tea, kuhu minna saab ja mida teha saab ning need, kes tulevad seaduslikult, ka tavaliselt ei oma piisavat informatsiooni, mõeldakse näiteks, et Rootsi on ainuke riik, mis vastu võtab, kui tegelikult võtab ka Iirimaa ja nii edasi seega oleks vaja paremat infot, seda ka kodanikuühiskonnalt, oleks vaja infot selle kohta, kuhu esitada taotlus, kaua seda menetletakse ja mis siis edasi saab. praegu valitseb poliitiline segadus ka sellepärast, et valitseb bürokraatlik segadus võib-olla meie uuring on tõesti selline, et teile jääb mulje, et me ei püüdnudki midagi uut teha, aga me püüdsime ära näidata, millised on probleemid ja millised on realistlikud võimalused neid probleeme lahendada, aitäh! suur tänu, teen äh, lühidalt äh, varjupaiga keskuste küsimuse jätsime välja sellest äh, uuringust, sellepärast et äh, see ei vasta absoluutselt Dublini süsteemile, nagu see on üles ehitatud ja nagu seda praegu rakendatakse. ja me arvasime, et äh, on parem võtta selline lähenemine, et enne kui me jõuame ühtsete varjupaiga taotluste keskusteni, oleks vaja Euroopas tekitada ühtse vastutuse tunne reformides Dublini mehhanismi see reform võiks võtta erinevaid vorme. vastan Silvi Guillaume'i küsimusele seega. me ei paku välja uut Dublini süsteemi, vaid ütleme, et praegu on aeg küps Dublinist loobuda, aga me teame muidugi, milline on poliitiline kliima ja me teame, et selleks on vaja poliitilisi äh, Äh, läbirääkimisi ja seni, kuni need läbirääkimised äh, käima lähevad, seni, kuni nendest midagi tuleb, äh, ütleme me praegu, et sunnimeetmed ei peaks olema valikuvariant, sest see läheb Dublini äh, idee vastu ja põhiõiguste kaitse vastu samuti. nii et meie arvame, et äh, Äh, Dublini osas langetate otsuse teie Euroopa seadusandjatena, aga seni, kuni te seda, selle otsuse langetate, tuleks Dublinit äh, langet- äh,, rakendada õigesti vastavalt praegusele õigusandlusele ja see vastab ka härra Aguilari küsimusele, et kas Euroopa rahkerühm võiks olla valikuvariant. Äh, teoorias ju tegelikult EASO on selline rakkerühm. kuidas Euroopa Süüliamet äh, varjupaigataotlejate amet ähm, seda teeb, äh, kuidas Euroopa äh, korraldab kontrolli nende üle, on tegelikult seadusandja roll. kui me jätame kõik nende kätesse, kes vastutavad äh, õigusstandardite rakendamise eest, kannab teatud riski Ehm, võib-olla oleks parem süsteem, kui kaasatakse mitmed osapooled sellesse järelevalvesse, kui kaasata vabaühendused, ÜRO äh, inimõiguste volinik ja teised, kellel kõigil on mandaat, on äh, suurem võimalus, et ehm, äh, kõik tehakse protseduuri kohaselt nüüd meie mm, ettepanek, eh, juba on tehtud ettepanekuid eh, Dublinile alternatiivi leidmiseks, UNCHR, EKRE eh, on teinud ettepanekuid täna pärastlõunal, kuulete Austria ja Saksamaa ettepanekute kohta ümberasustamise osas neid võiks kaasata ka sellesse Dublini arutelu, nii et variante on välja pakutud äh, need lähtuvad sellest äh, nii-öelda varjupaiga taotlejate jagamise mehhanismist äh, kuni siis äh, kõiki kaasavate lahendusteni meie teeme ettepaneku, et varjupaiga taotlejaid kuulataks ka ära, nende soove arvestataks, nende tausta arvestatakse ja nii edasi, aga see eeldab seadusandlikku reformi jällegi ja seda ei ole võimalik saavutada praeguse õigusliku raamistiku alusel. saavutatav aga praegu oleks äh, ja seda äh, praeguste standardite rakendamise faasis oleks äh, sunnimeetmete eemaldamine või nende vähendamine, kui inimõigustesse suhtutakse tõsiselt ja põhiõigustesse suhtutakse tõesti kui Euroopa Liidu aluspõhimõtetesse, nii nagu alusleping artikkel kaks ütleks, oleks see võimalik, nii et meie pakume välja Dublini osas ümber, see, et see vaadatakse üle, aga me peame arvestama sellega, et mida on praegu võimalik teha praeguse õigussüsteemi piiranguid arvestades. nüüd edasi, mis saaks edasi, PLIO projektid on juba käivitatud, EASO äh, viis kahe tuhande neljateistkümnendal läbi üsna mitu pilootprojekti menetluskorra kohta. Bulgaarias näiteks viidi selline uuring läbi pärast seda, kui äh, varjupaiga taotlejate hulk Süüriast äh, kasvas äh, Mare Nostra mm, operatsiooni puhul samuti, see on näide selle kohta, kuidas oleks võimalik võib-olla ühtsed vastuvõtukeskused, sellest oleks nii mõndagi õppida tulevikuks aga täismahuline, täielikult lõimitud vastuvõtukeskuste ähm, süsteem peaks kõigepealt vastama kahele tingimusele, kõigepealt tuleb eks ante äh, vastutus ära jagada, mitte ainult selles osas, et kes teeb mida, vaid ka kus, sest kuskil peab see keskus ju olema füüsiliselt. seega tuleb veenda vastuvõtja liikmesriiki äh, olema nõus sellega, et nende territooriumile selle keskus tuleb ja et nad on äh, ka selle tagajärgedega nõus, kui nüüd see vastuvõtukeskus, see vastuvõtja riik peab vastutama kogu öö, äh, selle keskuse eest, siis see ei oleks väga õiglane. ja lisaks sellele on ka siis järelkaalutlused, äh, millega tuleb arvestada. kui varjupaigataotluse osas on otsus langetatud, siis tuleb inimesed kuhugi saata, nad ei saa jääda sinna keskustesse pärast seda, kui nende taotlus on läbi vaadatud ja küsimus on, kuhu need inimesed siis pannakse, viiakse see eeldab jällegi inimeste üleviimist äh, ja kui see viimine toimub vastavalt Dublini mm, sätetele, siis on sunnimeetmed äh, ainsad meetmed, mida kasutatakse ja see tuleks kiiresti äh, ära muuta. ja me oleme teadlikud sellest, et juurdepääs varjupaigasüsteemile kui sellisele on üldse kõige raskem osa ja see on otseselt seotud selle kohaga, kus äh, varjupaiga taotleja Euroopa Liidu territooriumile astub. Dublin praegu näeb seda ette, et varjupaiga taotluse vaatab läbi see, kelle territooriumile esimest korda saabu-, saabutakse, aga varjupaiga taotlejad arvavad äh, siiski, et see süsteem on ebaõiglane nende suhtes. nii et kui lahti siduda jaotamine äh, sissesõidupaigast, oleks vajalik ja see võib-olla ka võtaks vastutuse ära piirikontrollilt. härra Moroes, äh, kas äh, selle uuringu taotleja härra De Jong paluks lisaküsimuseks sõna, ma, ma annaks talle, kui teil selle vastu midagi ei ole. suur tänu, Claude. ma teen lühidalt väga palju asjalikku olete te öelnud, mul oleks meeldinud, kui see oleks selles uuringus ka sees olnud. ma ei öelnud, ma ei öelnud oma ettepanekus, et meie oleme huvitatud suurtest keskustest, see ei ole sugugi nii ja me peaksime arutama selles osas, et mida me tegelikult mõtleme sellega, mis me kirja panema. väga palju seda asja on võimalik tõesti lahendada, te olete ära teinud suure mõttetöö, nii et kui teil on materjali, kui teil on aega, kui teil on ressurssi, võiksite te lisandi, lisa äh, panna sellele dokumendile juurde ja selgitada neid asju ja võib-olla äh, olla ka natukene loovamad lahenduste osas. Te viitasite poliitilisele reaalsusele, no meie olemegi poliitiline reaalsus, aga me ei ole liikmesriigid, meie mõtleme natukene teistmoodi kui liikmesriigid, võime mõelda natukene standardist väljas, teistmoodi ja meie ei pea arvestama nõukogu poliitilise reaalsusega kui teil on mõtteid, siis me oleme avatud neile ja meid ei peaks juhtima ega ei peaks juhtima ka teid, see, mida liikmesriigid võiks teha või mitte ja nüüd need sunnimeetmed äh, mul on tegelikult äh, raskusi nõustuda selle argumendiga te ütlete näiteks et äh, iirimaal on hea varjupaigataotluse süsteem ja et see võiks olla hea koht kus varjupaika taotleda aga see tähendab seda et need liikmesriigid kus äh, kõige paremad vastukes- vastuvõtukeskused on äh, saavad ka kõige rohkem varjupaigataotlejaid ja see tähendab seda et ilmselt see süsteem hakkab seal hoopis maha käima mitte ei parane nii et äh, me peame pigem rõhuma sellele, et terves Euroopa Liidus äh, rakendatakse reegleid nii, nagu need ette nähtud, mitte ei anna kõigile vaba kätte ja ei ütle, et minge sinna, kuhu te tahate. Äh, veel üks kolleeg on soovinud sõna. ma annan Marju Lauristinile hetkes ka sõna ja siis palun, et te võtaksite kokku, kui teile sobib. palun, proua Lauristin suur tänu, suur tänu, ma tahan tänada selle väga huvitava uuringu eest äh,. aga mul on ka üks küsimus ja üks märkus, kui me vaatame neid tabeleid äh, asüüli äh,, varjupaiga taotlejate arvu kohta erinevates riikides samas piirkonnas, näiteks äh, Põhjala riigid, võrrelge omavahel Soomet või Rootsit või näiteks Itaaliat ja Portugali lõunariikides, siis on ju selgelt näha, et meil on üks tõsine probleem ja te ei ole äh, rääkinud sellest, et millised on erinevused süsteemides ja rakendussüsteemides, mis on tegelikult väga sarnased riigid, äh, kui me vaatame üldtingimusi. ja solidaarsust oleks võimalik äh, võib-olla suurendada, kui me võtaksime regionaalse lähenemise, et võib-olla need suuremad keskused, äh, neid ei peaks juhtima Brüsselist, vaid regionaalsel tasandil. et koostööd teeksid liikmesriigid, kellel on sarnased kultuuri, kellel on sarnane kultuuriline taust, kes lähenevad asjade ühtemoodi ja kes võiksid siis ressursse jagada näiteks äh, Balti riikides, kui Eesti see on varjupaiga taotlejad üheksakümmend viis, Rootsis viiskümmend neli tuhat. me teeme nendega väga koostööd ja meil oleks rootslastega lihtsam kokkuleppele jõuda kui nende riikidega, kes on pärit kaugematelt piirkondadelt. nii et äh, sellest on justkui nagu vajaka. ei ole siin ka valimit, äh, või tähendab, ei ole rääkinud sellest, et kas äh, Äh, te rääkisite ka kohalike poliitikutega sellest äh, piirkondlikust koostööst, et kas on võimalik sellist võrdlevat lähenemist võtta, võrrelda erinevaid äh, süsteeme regiooniti ja leida ja sellised regionaalsed lahendused? nii et järgmine kord, kui te küsitlete inimesi, siis käige ka Balti riikides. Marju Lauristinil on täiesti õigus, me ju oleme kõik huvitatud sellest, et õiglaselt jaotuks see koorem nii et äh, see tabel on väga huvitav, äh, sellepärast et selle peaks üles äh, riputama kuskile, et, et tegelikult on ju meil neli, mitte kuus isegi, Cecilia, neli liikmesriigi, kes kõige suurema koorma kannavad, võib-olla isegi kolm. aga nüüd rohkem ma teid ei sega, teie lõppmärkused ja siis võtame asja kokku. lähtume sellest viimasest küsimusest, solidaarsusest solidaarsuse rakendamine või solidaarsuse loomine pigem regionaalsete äh, lähenemiste kaudu on äh, väga mõistlik äh, ja võiks võtta kaalumisele ja seda alusleping ka lubab. Euroopa Liidu toimimise lepingus on lubatud liikmesriikidel regionaalne koostöö, kui nad seda soovivad soovivad ja, ja süvendatud koostöömenetlus laseks isegi minna kaugemale. nii et see võiks olla asi, mida, mida võiks kaaluda. mitte ei peaks võtma sellist äh, lähenemist, kus kõik peavad olema nõus või siis ei toimu midagi. seadusandlikul tasandil muidugi kaasotsustusmenetlus äh, Äh, on, äh, on kõige juhtivam, aga EASO-s tuleb kõik langetada konsensuse alusel ja see on väga raske leida kokkulepet, kuna kõikides liikmesriikides ei ole olud samad, nii et tõesti, mõtlemisainest, mõtteainest on, aga ühte asja ma tahaksin veel rääkida, need reservatsioonid. mõned küsimused ei, jah, ei ole nii süvitseti lahatud selles uuringus, äh, kui me tahtsime seda sellepärast, et meilt telliti see uuring juulis ja pidime selle esitama septembris. kahe kuuga äh, ei ole tegelikult väga palju võimalik äh, selliste uuringute puhul ära teha. aga meie põhisõnum oli selles, et kuivõrd Euroopa Parlament äh, juba on tellinud terve rida selliseid uuringuid äh,, näiteks artikkel kaheksakümne osas, mis on aluslepingu solidaarsusklausel ja liikmesriikide riigipiiridest väljaspool taotluste käitlemine, mis osas tahtsime meie täiendada neid uuringuid ja läheneda sellele probleemile teisest vaatevinklist. et kas oleks võimalik mingisuguseid konstruktiivseid lahendusi leida praeguse õigusliku raamistiku äh, kohaselt, arvestades, et Dublin kolmas, Dublini kolmas võeti alles vastu ja kui äh, seda äh, seadust täiesti tagasi ei võeta, siis on pigem keskenduda sellele, et, et mida on võimalik ära teha praeguse raamistiku alusel, alles juulis kaks tuhat kolmteist võeti see kolmas pakett vastu, on vähetõenäoline, et see nüüd tagasi võetakse. Äh, aga Euroopa Parlament äh, võib äh, järelevalvet korraldada selle üle, et kas liikmesriigid ähm, oma ülesandeid täitavad. ma tahaksin tänada kõiki kolme autorit, te rääkisite ühe parlamendisaadikuga, kellega, proua Guillaume'iga, jah? no Priia, proua Guillaume'il vedas. suur au ja vastutus. suur vastutus, sinust sõltub palju, Silvi ma tahaksin tänada kõiki äh, selle uuringu koostajaid, kallid kolleegid, suur tänu, et sellest arutelust kujunes nii huvitav äh, ja suur tänu veel kord, et äh, aega leidsite. kallid kolleegid, kell kolm, kell kolm viisteist null null tuleb ümberasustamisest rääkima Austria minister, nii et palun tulge kohale.